Dear colleagues, good afternoon everybody. kallid kolleegid, tere päevast kõikidele. palun teil kohtadele asuda. peame alustama. täna pärastlõunal on meiega volinik Avramopoulos, aga ta peab lahkuma kell kuusteist kolmkümmend viis hiljemalt, nii et ma tahaksin alustada selleks, et me saaksime arvestada seda aega, mis ta meiega on. meil on täna ette nähtud äh, arvamuste vahetus volinikuga olemasolevamate meetmete ja seitsmendal juunil välja tulnud uute komisjoni ettepanekute rakendamise teemal ja ma paluksin kõigepealt sõna võtta volinikul, seejärel annan sõna küsimuste vooruks koordinaatoritele, siis annan uuesti sõna volinikule, kes saab vastata ja seejärel on võimalik arutelus osaleda teistel liikmetel, aga nüüd härra Avramopoulos, teil on sõna. suur tänu, proua eesistuja proua esimees. Äh, austatud liikmed, äh, kolleegid, mul on hea meel jälle siin olla, viimati kohtusime neli ja pool kuud tagasi, kui toimus jaanuaris struktureeritud dialoog. see annab meile võimaluse arutada eelkõige uusi algatusi, millega komisjon välja on tulnud samuti ka edusamme, mida me teatud oluliste teemadega oleme teinud ja samuti ka seda, mis on veel teha jäänud. ma alustaksin sellest, et räägiksin äh, rände- ja pagulaskriisist ja väga lühidalt tutvustaksin, milliseid äh, edusamme on tehtud Euroopa Liidu Türgi avalduse elluviimisel. sedasama arutasid eelmisel reedel ka justiits- ja siseküsimuste ministrid, täna avaldas äh, komisjon teise aruande avalduse rakendamise osas. Äh, lepe Türgiga on oluliselt mõjutanud rändevoogusid, saabumised Kreekasse on oluliselt vähenenud, aga nad ikkagi ületavad hotspotide vastuvõtuvõime. samas äh, tagasipöördumised on äh, jõud, on mitmekordistunud äh,, jõudnud seitsmesaja inimeseni ja kümned tuhanded ootavad Kreekas ja Itaalias. ümberpaigutamistest räägime siis ja me, ümberpaigutamised peavad muutuma kiiremaks ja me peame toetama Kreekat, et kohapeal kriisiga tegeleda. Äh, Türgist Euroopa Liitu ümberasustamine on samuti äh, edasi liikunud. süürlaste äh, varjupaigataotluste läbivaatamine Lesbose saarel peab jätkuma. varjupaigataotluste läbivaatamine Äh, nii Süüria kodanike kui teiste kodanike puhul äh, peab algama ka teistel saartel võimalikult kiiresti. ja me toetame Kreekat selles täielikult. Äh, kõigi nende jõupingutuste juures peame tegema tihedat koostööd kolmandate riikidega, kasutama kõiki olemasolevaid tööriistu meie partnerite juures, tagamaks koostöö Äh, tagasipöördumiste ja tagasivõtmiste osas. me peame lõpetama enda petmise, meie suhted ei ole enam igapäevased, paljud meie partneritest, sealhulgas ka need, kes äh, ootavad meilt otsest abi, ei ole nõus täitma oma kohustusi võtta vastu omaenda kodanikud. viimase plenaaristungi käigus oli teil võimalus arutada komisjoni uut teatist rände välispoliitiliste aspektide kohta. me loodame, et Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu toetavad äh, meie poolt välja pakutud uut lähenemist. komisjon on valmis hakata, hakkama uusi kontseptsioone ellu rakendama. samal ajal peame jätkama äh, koordineeritud jõupingutusi selleks, et kaot-, et hävitada äh, inimkaubanduse võrgustikud, need vedajad seal ekspluateerivad äh, haavatavaid inimesi ja ma tänan parlamenti siinkohal teie pidevate jõupingutuste eest ja sellega seoses äh, eriti resolutsiooni eest, kus toetatakse Äh, inimkaubanduse vastast äh, direktiivi äh, ja samuti tervitan resolutsiooni inimkaubanduse vastase võitluse välispoliitiliste aspektide ja välisteenistusega seotud aspektide suhtes. nüüd ma tulen Euroopa varjupaigasüsteemi reformi juurde. selle esimene osa esitati teile neljandal mail. on aeg sisse viia tõhusam süsteem, mis põhineks ühistel reeglitel ja ausal ja vastutuse jagamisel. Dublini süsteemi välja pakutud reformiga peaks kaasnema ka Eurotaki tugevdamine ja Euroopa Varjupaigaameti äh, tõeliseks Euroopa Liidu varjupaiga Äh, agentuuriks kujundamine. me loome Euroopa Liidu tasandi organisatsioonid ja tööriistad selleks, et süsteem oleks piisavalt põhjalik. ma loodan, et proua Wikström, härra Kopp ja härra Niedermüller Äh, ehk siis raportöörid ja variraportöörid, ma loodan äh, teie toetusele nende oluliste teemade kiirel vastuvõtmisel. teine pakett, mis sisaldab samuti väga ambitsioonikaid ettepanekuid, peaks välja tulema neljandal juulil. komisjon on teinud ka ettepanekud selleks, et parandada kolmandate riikide kodanike integratsiooni ja suurendada nende majanduslikku ja sotsiaalset panust Euroopa Liidus ma tahaksin tänada teid viljaka debati eest, mis toimus eelmisel teisipäeval uue integratsiooni tegevuskava üle ja samuti meie visiooni üle, äh, mis puudutab sinise kaardi direktiivi. see reform toetab liikmesriike ja Euroopa Liidu ettevõtteid selles, et nad suudaksid olla atraktiivsemad Äh, oskusteabega töötajatele üle kogu maailma selleks, et parandada meie majandust seisu järgmistel aastatel. aga mõlemad algatused on osad pikemast strateegiast, mis puudutab seaduslikku rännet. eelmisel nädalal ma ütlesin selle selgelt välja, on just igaühe huvides, et me poliitiliselt väljendaksime oma tahet muuta prioriteetseks äh, seaduslik ränne äh, ja ei unustaks seda äh, põgenike kriisi tingimustes. selle kaudu teeme me Euroopa Liidu sotsiaalselt ja majanduslikult tugevamaks. üks minu meelest väga olulistest teemadest ja ma usun, et ka teie jaoks väga olulistest teemadest on jõupingutused tagada Schengeni ala tõrgeteta toimimine. ma usun, et kuu lõpuks jõuame kokkuleppele Euroopa piiri- ja rannikuvalve loomises. uus amet hakkab kaitsma Euroopa Liidu piire. ta aitab meil paremini sisserännet kontrollida ja samuti parandab Euroopa Liidu sisejulgeolekut. ja lõpuks viimase väga olulise punktina aitab ta ka kaitsta vaba liikumise põhimõtted Schengeni ala sees. suur tänu raportööridele ja kõigi fraktsioonide äh, liikmetele tohutu töö eest, mis on ära tehtud väga kiiresti. nüüd pöörduksin komisjoni hiljutise ettepaneku poole vaadata läbi viisade kaotamise süsteem ja viisavabastused Kosovole, Türgile, Ukrainale ja Gruusiale. meie arutelu liigub edasi kiiresti ja mul on hea meel, et parlament käsitleb seda teemat prioriteetsena. mul on, ma olen kindel, et me jõuame kokkuleppele mõlema seadusandjaga kiiresti samas ei peaks meie arutelud äh, nendes küsimustes lükkama edasi viisavabaduse kehtestamist Gruusia, Ukraina, Kosovo äh, osas. mul on väga kahju, et nõukogu ei suutnud reedel vastu võtta Gruusiast puudutavat üldist lähenemist. viisavabastust taotlevad riigid tuleb äh, äh allutada hindamisele ühekaupa ja vastavalt nende edusammidele. samas on mul hea meel näha, et äh, nõukogu on poliitiliselt äh, sellele teemale pühendunud ja loomulikult äh, on hea näha ka teie tuge selles küsimuses. mis puudutab vastus, vastastikust viisapoliitikat Kanada ja USA-ga, siis olen ma kätte saanud ja teadmiseks võtnud president Raisi poolt mulle saadetud kirja, me oleme teadlikult, teadlikud oma juriidilistest kohustustest. me oleme ka näinud ja teadlikud äh, vabastuste äh, katkestamisest äh, tulenevatest potentsiaalsetest negatiivsetest mõjudest. seda teemat arutatakse teisel arutati teisel juunil ministrite tasandi kohtumisel USA-ga. hiljuti kohtasin ka, kohtusin ka John McCallumiga, kes on Kanada migratsiooniminister ja ma kavatsen äh, pidevalt kasutada kõiki minu käsutuses olevaid vahendeid selle teema äh, osas eesmärkide saavutamiseks. meie eesmärgiks on saavutada täielik vastust, vastastikune viisavabastus Äh, Kanada ja USA ja kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. Ees, edusamme on juba tehtud, meie partnerid äh, on mõistnud selle lähenemise eeliseid ja me peaksime saama siin edasi liikuda. me peame samuti liikuma Euroopa Liidus äh, ühtse äh, turvalise ruumi poole, et arvestada praeguse olukorraga, sellepärast et iga liikmesriigi julgeolek on kogu Euroopa Liidu julgeolek, julgeolek. meie praegusel hetkel prioritiseerime järgmisi asju. infovahetuse parandamine, turvaalaste andmebaaside, julgeoleku andmebaaside ühendamine ja tagamine, et kõik ametkonnad äh, liikmesriikides oleks valmis üle piiri jagama infot täpselt samamoodi, nagu nad teevad oma riigi sees. praeguses julgeolekukeskkonnas on Europoli äh, terrorismivastase võitluse keskus, keskpunkt, mille kaudu peaks toimuma info jagamine, ohuhinnangud ja ka operatiivtegevuse koordineerimine me oleme andnud sellele keskusele aastaks kaks tuhat kuusteist lisaressursse. Teie toega ja teie panuse abil on meil õnnestunud Europolile luua uus õiguslik raamistik, mis äh, muudab tema toimimise lihtsamaks. infosüsteemi direktiiv on praeguseks äh, reaalsus me toetame me liikmesriike kõigil viisidel, mida suudame, meie eksperdis on juba liikmesriikidega kohtumas. nüüd äh, tulirelvade osas jõudis äh, nõukogu ühtsele äh, seisukohale eelmisel nädalal ja pärast IMCO hääletust on võimalik järgmisel nädalal alustada trialoogi me peame mõistma, et see ei ole mitte ainult siseturu küsimus, see on ka julgeoleku küsimus. Orlando massivõrv tegi selle jällegi väga valusalt selgeks. poolautomaatsed tulirelvad, mille, eh, mis on loodud sõjaväeliseks kasutamiseks, ei ole mõeldud jaeturule. AR-15 ja Kalašnikov peaksid olema keelatud, täiesti selgelt tsiviilisikutele ainuke asi, milleks neid kasutada saab äh, massimõrvade jaoks, täpselt nii, nagu näitab Orlando massivõrv. nii et ma palun äh, parlamendil direktiivi kaudu need relvad äh, keelustada. nii et ma palun teil ja eriti proua Holmaieril äh, tagada äh, et meie tulevane terrorismivastase võitluse direktiiv tõesti aitaks meil seda teha. ma saan aru, et järgmisel nädalal võtab libe vastu äh, läbirääkimiste mandaadi ja algab trialoog ja siinkohal jällegi me peame olema ambitsioonikad, eriti mis puudutab terroristide äh, reisimist Euroopa Liidu sees ja samuti nende tagasipöördumist äh, Euroopa Liitu nüüd, mis puudutab meie narkootikumide vastast võistlust, eh, siis me arutame eh, Hollandi eesistuja ettepanekul uute psühhoaktiivsete ainete eh, teemalist õigusakti, ma loodan, et jõuame kiiresti nõukogu ja parlamendi vahel kokkuleppele. ma vaatan viimase viie kuu tegevusi ja ma näen, et me oleme teinud edusamme ja peame edasi liikuma nii terrorismi kui ka äh, rändeküsimustes. me püüame luua kriisikindla varjupaiga õigusliku raamistiku, tugevdada oma piire, samas kui äh, pakume ka viisavabastust partnerriikide liikmetele. me tahame suurendada oma liikmesriikide kodanike turvalisust, nii et nad saaksid kasutada oma vabadusi ja õigusi. me püüame siin leida õige tasakaalu ja ma pean ütlema, et meie arutelud nii siin libel kui ka äh, plenaaristungil on suurendanud kodanike äh, arusaama sellest, kui vajalik on Euroopa Liidu tasandi vastus nendele väljakutsetele, me peame sellel teel koos edasi liikuma ja veel kord suur tänu teie jõupingutuste eest ja jätkame edasist koostööd, aitäh! suur tänu teile, lugupeetud volinik! suur tänu selle üksikasjaliku sissejuhatuse eest. nii nagu ma meie koosoleku alguses juba ütlesin, kõigepealt äh, saavad äh, siis koordinaatorid võimaluse sõna võtta. härra Engel saab äh, kõigepealt õiguse sõna võtta. ja siis järgnevalt on mul olemas sõnasoovijate nimekiri, kõik need, kes on soovinud sõna saada, on mul kenasti ka kirjas. Vodalon Mrs. Fayon, Mrs. Kinichi, Mrs. Gomez, Mrs. Mr. Niedermüller, Mrs. Post, Mr. Weidenholzer, Mrs. Schein and Mrs. Intveld. This is out. Need on siis äh, kõik need äh, sõnasoovijad lisaks koordinaatoritele. ja palun piirduge kahe minutiga. seda selleks, et meil oleks pärast piisavalt aega saada ka vastused teie küsimustele nii et palun, härra Engel. tänan, proua esinaine. suur tänu ka selle eest, et viitasite meile väga korrektselt, et me oleme koordinaatorid. aga noh, ma võin öelda, et ma võiks ka tegelikult siin voliniku rolli täita siiski ma soovin avaldada tänu lugupeetud volinik Avramopoulosele, et tema siin täna meie ees on, nii et jään oma äh, positsiooni, koordinaatori positsiooni juurde, jätkan prantsuse keeles. mul on juba olnud äh, võimalus äh, ülemöödunud korral muresid väljendada plenaaristungil, kui mitte öelda teile vastu, vaielda varjupaiga poliitika loogika osas. ma usun, et solidaarsuspõhimõte on vajalik ja esimesel korral tõepoolest äh, läksid asjad täiesti nihu, meil on kuuskümmend tuhat inimest, kes on ei tea kust, me isegi ei tea, kui palju neid on, paar tuhat on nüüd nendest saja kuuekümne tuhandest ähm, ümber paigutatud, nii et äh, liikmesriikide lähenemine tõenäoliselt ju ei muutu ja ma võin öelda, et äh, mina esindan äh, oma äh, fraktsiooni äh, seisukohta, nimelt kui me vaataksime lähemalt seda, mida mõned liikmesriigid teevad või ei tee, mm, seda solidaarsuspõhimõtet silmas pidades. see on täiesti lubamatu, kui me nüüd esimest korda Äh, soovime tõesti, et liikmesriigid näitaksid üles solidaarsust äh, kogu äh, kontinenti kuul-, mm, puudutava kriisi olukorras, siis on tõesti lubamatu, et nad keelduvad sellest. ja selle kui me jätkame samas vaimus, siis äh, ka meie usaldusväärsus äh, kannatab sellest üha enam. ja teine asi, mida tahtsin mainida teid, äh, härra volinik, siin ei olnud, härra Timmermans ja proua Mogherini kõnelesid plenaaristungil eelmisel korral rändekriisist ja välispoliitilisest mõõtmest Hiina näiteks Äh, investeerib äh, Aafrika riikides äh, taristusse, kuid meie aitame kaasa kindluste ehitamisele ja ma arvan, et see ei ole sugugi tõhus ega mõttekas. ja teie komisjonis ja need, kes tegelevad välispoliitikaga, peaksid seda põhjalikumalt kaaluma kuivõrd Aafrika riikide juhtide juhtimistavad on väga äh, küsitavad ja lihtsalt äh, nõnda tegutsedes ei ole, me ei saavuta mitte mingeid tulemusi, kui me ei aita äh, Aafrika mandril areneda palju rohkemate vahenditega, kui me seda praegu teeme ja kui me seda jälgiksime, kui me ei suuda jälgida, kuidas ressursse, eh, rahalisi vahendeid jagatakse, siis on see järjekordne läbikukkumine. Eh, Nigeerial näiteks äh, oodatakse Nigeeria äh, rahvastiku kasvu, oodatakse neljasaja viiekümne miljoni elanikuna, seal on väga äh, võimsad terroristlikud rühmitused, nii et ma ei kujuta ette, mis, mismoodi näiteks selle riigi tulevik üldse ette kujutada, kui me samas vaimus jätkame täna. suur tänu ja nüüd ma tõesti siiralt palun kõikidel kolleegidel üritada piirduda kahe minutiga vastasel juhul lihtsalt me ei jõua vastuseid ära kuulata. proua Eip Sippel, palun. suur tänu, proua esinaine. ma soovin tänada härra volinikku tema sõnavõtu eest ja mina üritan omalt poolt edastada mõned kommentaarid. kõigepealt viimaste päevade, nädalate jooksul oleme taaskord kiitnud Türgit selle eest, et ta on nii palju pagulasi vastu võtnud. kahjuks ei saa sama kiitust jagada kõikide meie liikmesriikide aadressil, on neid, kes ei ole isegi paari pagulast vastu võtnud ja kui olukord ei muutu, siis see tähendab seda, et me mängime maha võimaluse rääkida läbi ka kolmandate riikidega selles osas, mis puudutab pagulaste vastuvõtmist mujalt, aga ma loodan, et järgmiste nädalate jooksul siiski toimub mingisugune muutus ümberpaigutamise osas ja samuti ka ümberasustamise osas. minu küsimus puudutab Euroopa Liidu Türgi lepet ja seda nõndanimetatud vahetuskava üks ühele vastavalt siis sellele, et ühe süürlase kohta mittesüüriast pärit pagulane äh, loomulikult äh, kõik, kes Kreekast, Kreeka kaudu tulevad või Türgi kaudu, ei ole ju suurelt, nad ei ole suurelt määralt just Süüria päritolu, miks me just piirdume ainult Süüria päritolu äh, pagulastega selle vahetusleppe puhul? ja kõik need, kes tulevad Kreekasse, Süüriast ja Türgi kaudu, miks, miks me nende puhul äh, nüüd näeme sellise erikorra ette, kas see on ikkagi kooskõlas meie rahvusvaheliste kohustustega ja kas see on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega? lisaks on äh, küsimus selle kohta, kui hakatakse varjupaiga direktiivi uuesti läbi vaatama. tegelikult need direktiivid ei olegi ju niivõrd aegunud, aga samas hakatakse neid juba uuesti läbi vaatama, on ka uued ettepanekud välja käidud. kas te suudate tagada seda, et komisjoni ettepanekud päädivad suurema harmoneeritusega, sest see on ju see, mida me soovime? kui aga standardeid ei parendata, kui olukord muutub hoopis halvemaks, siis oleks sellega väga keeruline leppida nüüd viisa vastastikuse nõue ja kogu viisapoliitika, mis meil on ette nähtud, ennekõike pean silmas äh, viisakokkuleppeid Ameerika Ühendriikidega. kas me tõesti tahame peatada seda viisa liberaliseerimise protsessi, selle omab ju väga tõsiseid tagajärgi ilmselt äh, see lähenemine, mis siin praegu on välja pakutud, saab olema probleemne, aga mingis mõttes võib öelda, et pall on nüüd ameeriklaste väljaku poolel ma palun loomulikult riikidel vastavalt oma valitsus, oma riikide valitsustel seda teemat tõsiselt võtta, võtta arvesse, millised tagajärjed saavad olema ja loodan, et ka meie poolt saab olema selge seisukoht suhetes Ameerika Ühendriikidega. ja ma loodan, et me saame selle tulemuse. härra Kirkup, palun. suur tänu, proua esinaine, suur tänu, härra volinik. mul on hea meel näha teid täna siin, meil on väga hea meel taaskord näha, et olete siin meie ees kõnelemas ja meid kuulamas. nii nagu ikka, praegu Euroopa Parlamendi poolt vastu võetavad otsused on kriitilise tähtsusega meie tulevikuks. Euroopa Liit seisab silmitsi väga suurte väljakutsetega nii julgeoleku kui rände vallas. härra volinik, ma leian, et Ühendkuningriik suudab nende väljakutsetega paremini toime tulla, kasutades ära jagatud ressursse, jagatud võimalusi ja ma loodan, et me saame jätkata oma koostööd ka tulevikus ja ma pean siin silmas meie koostööd Ühendkuningriigiga pärast viimast justiits- ja siseasjade nõukogu kohtumist leian, et tõepoolest meie infosüsteemide parem koostalitlusvõime on ääretult oluline, tagamaks julgeolekut. oleks hea meel teada, kui ambitsioonikas soovib komisjon siinjuures olla ja millist ajaraamistikku me võiksime tulevikuks ette kujutada olles Eurotaki paketi tulevane raportöör ja EKRE-sse praegune raportöör, leian, et me peame tagama selle, et kõik need andmebaasid toimivad üheskoos ning et kõik vastavad õigusaktid ja süsteemid, mis kehtestatakse, ei ole mitte kuidagi isoleeritud või, või kapseldunud, vaid toimivad üheskoos. ja lõpetuseks minu küsimus Euroopa Liidu ja Türgi tagasivõtuleppe kohta millal me võiksime oodata sellist eh, aruannet toimunu kohta, selle kohta, kuidas seda lepet on ellu rakendatud ja kas see on omanud ikkagi positiivset mõju sellele, kui mitu isikut on tagasi saadetud ja kuidas see kõik omakorda on seotud Euroopa Liidu-Türgi kokkuleppega? mul on hea meel komisjoni teadmises näha, et komisjon kavatseb eh, kõiki neid tegevusi ka realiseerida, mis seal kirjas on, aga kas komisjon näeb siin ka võimalust avaldada rohkem survet kolmandatele riikidele tagasisaatmiseks ja tagasivõtuks ja kuidas saada jagu kolmandate riikide tõrksusest? loomulikult on siin oluline tagada põhiõigused, isikute ohutus tagasipöördumisel oma riiki, aga väga oluline on siiski tagada nende isikute tagasisaatmine, siis vastavate riikide tagasivõtmine, kes ei oma õigust äh, kolm, teise riiki liikuda ja nüüd siin loomulikult tekib küsimus sellest, kas piiratud ressursside olukorras me saame ikka kaitsta kõige haavatavamaid gruppe. kas komisjon leiab, et tuleb hakata ka jõudu näitama nende tõrksate riikide suhtes ja, ja hakkama neile ka finantsiliselt survet avaldama? ma olen nõus sellega, et me ei saa oma kohustuste täitmist kuidagi allhanke korras nüüd hakata teostama, aga me ei saa ka iseseisvalt üksinda seda kriisi lahendada. suur tänu veel kord, et täna siin olete. palun, proua Wikström suur tänu. suur tänu teile, härra volinik, et olete täna pärastlõunal siin koos meiega. alati on huvitav arutada teiega erinevaid teemasid ja ma tõesti hindan seda kõrgelt ma võin teile kinnitada seda, et meie kavatseme teha koostööd meeskonnana ja seda selleks, et hõlbustada head, hea Dublini resolutsiooni saavutamist, samuti hea kokkuleppe saavutamist Euroopa varjupaiga küsimuste tugiameti osas. Need teemad on kõik omavahel väga seotud, nii et meil on tarvis sellist ühtset lähenemist kõigi nende teemade osas. ma tulen äsja ühelt kohtumiselt vabaühendustega ja vabaühendused mitte ainult tänasel kohtumisel, aga ka varasemalt selgel häälel on väljendanud muret selle üle, et kas see, mida meie siin teeme, mitte ei loo hoopis sellist äh, süsteemi, mis äh, esindab justkui sellist Austraalia lähenemist, et me justkui lükkame kõike endast eemale. mina nii ei arva, meil on ikkagi parimad kavatsused ja ma tean, et ka teil on parimad kavatsused ja meie siin kojas arvame samamoodi et me oleme võtnud omaks sellise holistilise lähenemise rändeküsimusele, see on meie poliitiline otsus. aga kui me kuuleme selliseid murenoote ministritelt liikmesriikidest, kuuleme, kuidas nad tahavad Liibüaga korrata nüüd sedasama lepet, mis meil on praegu Türgiga, ma ähm, kuulsin seda Soome ministrilt, Austria siseministrilt olen kuulnud nii et need on vägagi murettekitavad signaalid. milline on teie seisukoht selles osas? kas me tõesti lükkame nüüd oma välispiirid justkui kolmandate riikide õlgadele, ka oma kohustused kolmandate riikide õlgadele? teiseks soovin tagasi tulla selle juurde, mida kolleegid juba puudutasid, Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide viisa äh, vastastikuse, viisasüsteemi vastastikuse tunnustamise teema nagu te teate, siin on mitu juriidilist nüanssi mängus ja te olete juba seda teemat puudutanud, aga oleks ääretult hea, kui me täna pärastlõunal nüüd saaksime teada või kas saaksime teada, kas te saate lõpuks välja käia ka delegeeritud akti selles küsimuses. ootame teiepoolset kinnitust sellele. suur tänu, palun, proua Ernst ka mina sooviksin rohkem infot äh, kõigepealt just Türgi kohta. ma olen väga pingsalt äh, jälginud Türgis ja Kreekas toimuvat. ja minu meelest äh, kõik need meetmed ja toetus, mida Kreekale on lubatud, kas need on ikka, kas need lubadused on ikka täidetud? on lubatud toetust varjupaiga pakkumiseks, kas kõik on ikka kenasti õigel teel või mitte? samuti soovin teada, mida te arvate sellest kriitikast, mida varjupaiga taotlejad on avaldanud, et äh, neid varjupaigataotlusi tuleb esitada Skype'i teel, mis paljude taotlejate jaoks on tõsiselt suur probleem ja nüüd äh, Türgi kokkuleppe osas äh, võin öelda, et paljud isikud ei ole saanud taotleda varjupaika ei Kreekas ega Türgis meil on siin erinevad eh, isikud, eh, kes on seksuaalvähemuste esindajad, keda on lihtsalt kinni peetud. me teame, et eh, on olnud näiteid osade pakistanlaste kohta, kellel ei ole olnud võimalust varjupaigataotlust esitada, nad, neid on lihtsalt peetud kinni mingites keskustes pikki kuid. samuti ei ole osadel isikutel võimaldatud ühinemist oma perega. nii et need on väga selged näited me saame aru, et neid taotlusi küll menetletakse, aga osadel isikutel justkui polegi mingit võimalust saada varjupaika, eriti juhul, kui tegemist on mitte Süüria kodanikega. mis puudutab viisavabastusteemat Türgiga, siis äh, ma soovin teada, kas komisjon on jätkuvalt seisukohal, et et äh, meil on seisukoht viisa liberaliseerimise osas olemas, et kõik need seitsekümmend kaks kriteeriumit äh, tuleb eelnevalt äh, täita, et see kõik realiseerus, realiseeruks. ja Dublini osas, Dublini meetme osas soovin teada, kui mitu liikmesriiki toetavad seda korrektsioonimeedet, mis on ette nähtud, kui palju on hetkel toetajaid? mis puudutab meie võitlust inimkaubitsejate vastu, siis räägitakse, et seda tuleb tõhustada ja laiendada, aga kui me vaatame praeguseid meetmeid, mis olid Frontexi jaoks planeeritud, mida me saaksime omalt poolt sellele lisada? proua Keller, palun. Thank you um,, I mainly want to ask uh, about aitäh, küsimus uh, Kreeka kohta uh,. eesistuja ütles, et äh, Kreeka äh, äh, asüülitaotluse apellatsioonikomitee otsused ei, ei rahulda teda ja ükskõik, mida arvatakse, nende ülesanne on neid otsuseid teha, aga mida arvas sellest justiits- ja sisesõda nõukogu? siis äh, EASO äh, lükkavad äh, tagasi hulgaliselt varjupaiga taotlusi, kusjuures need ei ole väga hästi põhjendatud, kas komisjon uurib ka seda lähemalt? nüüd Kreeka taaslülitamine Dublini süsteemiga. kas te tõesti Äh, olete äh, olukorda hinnanud äh, nõnda, et aasta lõpuks on meil olemas toimivad ja mitte ülekoormatud vastuvõtuvõimalused selles riigis. EASO on teinud raporti Türgi kohta, kes ei tule toime äh, varjupaiga äh, taotluste haldamisega, aga sellest äh, väidetavalt ei räägita avalikult, kuna see on poliitiliselt vastuoluline küsimus, kas äh, seda oleks ka võimalik kommenteerida, nüüd üks teine teema, rände kokkulepe seoses piirihaldusega me rääkisime sellest ka arengukomisjonis, põhimõtteliselt saadetakse äh, sinna vahendeid, äh, inimesi, mis tegelikult, äh, mida iseenesest see piiri, piiride ühine haldamine seal endast kujutab täna? Grazie presidente, grazie komissario Avramopoulos. proua Ferraro, aitäh, volinik minul on kolm äh, küsimust. Dublini äh, süsteemi äh, reform seoses varjupaiga süsteemiga. meile on korduvalt öeldud, me oleme korduvalt öelnud nii siin komisjonis kui ka mm, plenaaristungil, et seesugune reform meile ei sobi, kuivõrd teatud inimesed äh, on ebasoodsamas äh, olukorras lähtuvalt oma äh, geograafilisest paiknemisest ja see on reaktiivne tegutsemine, mitte proaktiivne, nagu peaks olema, nii et riik hakkab alles siis tegutsema, kui ta on katastroofi äärele viidud ja see esmase vastuvõtu riik on endiselt äh, vastutav, isegi kui äh, inimesele ei anta kaitset ja ta saadetakse tagasi ja siis ta uuesti Euroopasse naaseb. Ten-, seni ei ole see toiminud, aga nüüd on see taas uude ettepanekusse lülitatud. seega siin tuleks äh, tõesti vastutus õiglaselt ära jagada, nii nagu näeb ette aluslepingu artikkel kaheksakümmend. ja miks me ei võta ka arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, mida väljendati äh, raportis äh, seoses holistilise lähenemisega Vahemerel. Türgi osas äh, oleme me võib-olla liiga kriitilised, tegemist ei ole siin rahvusvahelise kokkuleppega, see on lihtsalt poliitiline avaldus, millest me siin räägime ja meil ei ole mitte mingit äh, garantiid selles osas, et Türgi oma võetud kohustusi ka täidab tavalised, tavalisi seadusandlikke meetmeid siin ikkagi ju rakendatakse, ma räägin siin viisa liberaliseerimisest, Euroopa Liidu eelarvest, mitmetest miljonitest ja need, need meetmed on Euroopa Liidu jaoks siduvad ja kohustavad, kuid teisalt vastu ei saa me midagi nõuda ja sisu osas oleme me jah, tõesti alati Türgit kritiseerinud, kuivõrd ta ei äh, austa põhiõigusi, seal on probleeme äh, ajakirjandusvabadusega, tegemist ei ole äh, ohutu riigiga ja Genfi äh, konventsiooni viiekümne teisest aastast ei ole ka ratifitseeritud, seega ei ole meil Türgi poolt mingeid garantiisid äh, pagulaste äh, õiguste austamise osas, võttes arvesse ka Euroopa Liidu, Euroopa põhiõiguste hardad. lisaks sellele, kas te olete kaalunud äh, ka seda, et kontrollitakse järk-järguliselt ja pidevalt äh, eraldatud vahendite kasutamist, kuna teatavasti on mitmeid kolmandaid riike, mida ei valitseta demokraatlikult ja tahaksin teada, kas olete te ette näinud mingisuguse kontrollimehhanismi äh, kasutatavate summade osas, aitäh! aitäh, proua Maier. möödunud nädalavahetusel ähm, äh, tuhat äh, kolmsada põgenikku jälle püüti äh, Vahemerest välja. ja siin me räägime äh, Kosovo, Türgi ja Gruusia viisarežiimide liberaliseerimisest, siis meil tuleb ju juurde veel massimigratsiooni. ärge käituge palun, ärge tegutsege nõnda, justkui oleks meil tarvis veel rohkem tööotsijaid, meil on väga kõrge töötuse määr ja surve on väga äh, suur ja sellega ju lisandub veelgi rohkem äh, tööotsijaid ja pagulasi. ja võttes arvesse kogu seda kahju, mis juba äh, seni tehtud on. nüüd teine äh, küsimus, mis puudutab põgenike integreerimist komisjoni ettepanekut selles osas, siis tundub, et et äh, neil on terve hulk õigusi, aga mitte kohustusi lõimumisel. ja me peaksime siiski tegutsema selles suunas, et nad saaksid oma riiki tagasi pöörduda. lõimumine ei ole äh, seni kuigi hästi õnnestunud ja me peame siiski püüdma tagada, et nad äh, austaksid meie õigusi ja meil kehtivaid norme, kuid on olemas, on olnud ju hulgaliselt intsidente, milles komisjon on oma silmad sulgenud seoses islamisülistega, ma arvan, et sellest kõigest tuleks avalikult rääkida. ja nüüd oleme koordinaatorite ringiga lõpetanud, saan anda uuesti sõna volinikule, vabandust, siiski üks kõneleja veel jah, ma sooviksin ennast distantseerida äh, sellest seisukohast, et ähm, põgenikud tulevad lihtsalt siia, et ähm, ära kasutada meie sotsiaalsüsteemi, ma arvan, et see on lihtsalt äh, häbiväärne avaldus. nüüd äh, annan sõna volinikule uuesti, pärast on veel neliteist äh, saadikut sõna järge ootamas, palun. aitäh. kõigepealt äh, teeksin äh, järgmise märkuse. paljud teist puudutasid seda väga tundlikku solidaarsuse küsimust, proua Ferrara ja teised, me oleme sellega nõus, et me jah, peame endiselt eh, veenma liikmesriike, eh, et nad ka praktiliselt solidaarsust üles näitaksid oma eh, tegudes, mitte ainult loosungite ja sõnadena me siin ei räägi me ainult banaarsetest väärtustest, vaid ka õiguslikest põhimõtetest. meie prioriteediks on ärgitada liikmesriike andma oma äh, aus äh, panus ümberpaigutamisse. möödunud nädalatel oleme näinud mõningaid positiivseid märke, tasapisi on teatav impulss äh, tekkimas, aga nüüd on aeg lisada kiirust, vahetada käiku. et et tõesti saaks ühiselt äh, panustada. proua Sipel küsis meie rahvusvaheliste kohustuste äh, kohta seoses kokkuleppega, mis on Türgiga sõlmitud. Türgis saavad süürlased e, end ajutise, äh, endale ajutise staatuse registreerida. Nad ei saa Ähm, taotleda äh, rahvusvahelist kaitset ja Türgi äh, kohustu-, kohustub äh, siis kuue kuu jooksul sellega tegelema ja peab ka likvideerima kuhjunud avaldused ja ta peab eh, eelkõige tähelepanu eh, pöörama siis eh, kiirele asjaajamisele. Türgi on teinud jõupingutusi hariduse ja tööturule ligipääsu vallas. süürlastele on tagatud ka selle ajutise kaitse raames ligipääs tasuta arstiabile. ja lisaks sellele ma ütleksin, et Äh, selle avalduse või kokkuleppe, see ei ole jah, äh, ametlik kokkulepe, me teame, mis vahe on rahvusvahelises äh, õiguses nende kahe vahel, kuid tegemist on siiski kohustuse võtmisega ja kui seda edukalt rakendatakse, see on meie jaoks tõesti komisjonis absoluutne prioriteet ja me teeme edasisi jõupingutusi, et Kreeka ja Türgi võimudele igakülgset toetust äh, pakkuda ja see lähenemine on tasapisi hakanud äh, tulemusi äh, andma. ebaseaduslike migrantide liikumine Türgist Kreekasse on vähenenud ja nelisada inimest on tagasi saadetud, sealhulgas ka kolmkümmend üks, kes on vabatahtlikult läinud ja üle kolmesaja süürlase on ähm, Türgist ümber asustatud, nii et see näitab, et äh, süsteem siiski toimib, see ei ole äh, nüüd väga märkimisväärset, märkimisväärne numbrite ja arvude mõttes, kuid siiski asi toimib me peame nüüd seda äh, võimekust äh, suurendama äh, Kreekas, et vastuvõetamatuse menetlused kiiresti ka lõpetatakse. mis puudutab vas-, vastastikuse põhimõtet viisapoliitikas, härra Mõõdesi kiri on selles osas selge, seda mainis proua Sipel kas äh, parlament kavatseb selles vallas resolutsiooni äh, vastu võtta ja kolleegium otsustab järgmised sammud, mul ei ole võimalik praegu ajakava osas ka midagi täpsemat äh, hetkel öelda. nüüd kaheteistkümnenda aprilli teatise kohta komisjon pidas kohaseks selgitada äh, viisavabastuse peatamise võimalikke tagajärgi, nii et sealt te saate siis, seal on siis selline otsus, mis rajaneb äh, selgel infol ja selle alusel saab siis pidada äh, arutelu enne järgmiste sammude võtmist, et sellega on kõik tagajärjed selgeks tehtud. nüüd Mm, pärast Libre eh, kohtumist eh, Aafrika eh, rändeteemal, ma arvan, et see uus lähenemine ei ole mitte ainult vajalik, vaid lausa hädavajalik ja see tuleb väga kiiresti ka rakendada, kuivõrd sesoonne pagulaste kasv on, on ilmselt nüüd jällegi ootuspärane, kuid äh, on selge, et põhiõigused, põhiõiguste austamine on äh, selle rakendamise keskmes. Äh, Aafrika Saharast lõunapoolset lõuna poole jäävatest riikidest pärit ränne loomulikult no, on jälle kasvamas, kuna lihtsalt piiride, piirid ei ole kindlad. aga Türgi suhtes ütleksin, et äh, Türgi on meie partner, neil on siiski stabiilne poliitiline olukord ja me teeme nendega koostööd. me ei saa Liib-, Liibüa kohta ju sama öelda, selles riigis on veel äh, palju äh, probleeme, tegemist on läbi kukkunud riigiga. ja me tõesti teeme jõupingutusi, et ka sealt partnerit leida, kuid mm, nendega loomulikult me ei saa äh, kopeerida sama äh, avaldust või kokkulepet, me peame võtma arvesse selle riigi äh, eripärasid ja probleeme. Euroopast, e, Egiptusest e, saabujate hulk on kahekordistunud ja ka mm, lõunapoolsest Aafrikast e, pärit inimesed, inimesed lahkuvad ka Liibüast. meil on tarvis veenda päritoluriike tegema rohkem koostööd ja neid inimesi tagasi võtma lähipäevadel ma äh, kohtun seitsme, kaheksa selle piirkonna riigi vastutava äh, ministri ja juhiga ja me tõesti äh, püüame neile oma sõnumi selgelt edastada, loomulikult selle regiooni areng on meie prioriteediks, me toetame neid selles, oleme teinud seda aastakümneid, kuid vastutasuks peavad nad ka äh, näitama üles omapoolset äh, vastutustunnet ja äh, pidama kinni meie lepingutest ja olema nõus ka oma kodanikke tagasi võtma. nüüd need riigid, kes kus on väga palju pagulasi elamas, nad peavad paremini kaitsma nende õigusi ja vältima, et nad sealt uuesti liikmele, liikvele läheksid, see käib arengukoostöö kaudu. ja selle asemel, et inimesed võtaksid ette Äh, ohtlikke, ohtlikke äh, teekondi, peaks neile koha peal tagama võimalused parema tuleviku ülesehitamiseks. nüüd, mis puudutab vastuvõtutingimusi Kreekas, siis äh, komisjon on Kreeka võimudega väga tihedat koostööd teinud, selle esmase, esmase vastuvõtu punktid on nüüd väga hästi toimimas ja nende eesmärgiks on siis äh, toetada tagasipöördumist äh, Kreekasse ja, ja nõnda see ka nüüd äh, toimib. nüüd, mis puudutab Austraalia mudelit, siis ma ütlen, et see ei ole meie mudel ja see ei ole ka mingi variant, mida me kaalume. seda tahtsin selgelt välja öelda see on äh, praegune äh, olukord. Äh, püüdsin siin märkmeid teha, et esitasite palju küsimusi, püüdsin neile kõigile vastata. Euroopa Liidu Türgi kokkuleppega on ette nähtud see, et asüülitaotlusi käsitletakse ükshaaval ja individuaalselt ja, ja midagi ei tehta ülejala. mis puudutab äh, äh, kaebusi, siis neid on seitsekümmend, me samuti vaatame neid läbi äh, ükshaaval. me vaatame ikka täpselt, millega on iga kaebuse suhtes, kaebuse puhul tegemist. ja vastav komisjon äh, teeb äh, sõltumatuid otsuseid, äh, Kreeka võimudest sõltumatud, ja see komitee tegelikult loodi paar aastat tagasi hoopis teistel tingimustel ja teist, teisi eesmärke silmas pidades. ja nüüd asendatakse ja Kreeka vastav seadusandlus ka näeb ette ja selle eesmärgiks on just tagada sõltumatus ja erapooletute otsuste tegemine. mis puudutab Dublini süsteemi, siis viis aastat taga, viis aastat on juba kehtinud see piirang mäletate kohtuotsust, aga võib öelda, et edusamme on küll tehtud, kuid on tarvis teha veel hulgaliselt jõupingutusi, et Kreeka võiks siis uuesti liituda. mis puudutab, see puudutab vastuvõtmistingimusi, elutingimusi ja nii edasi komisjon tunnustab äh, Kreeka äh, tehtud jõupingutusi ja et siis aasta lõpul äh, saaks Kreeka sellega uuesti liita, selleks tuleb siis septembris vaadata, kas Kreeka on kõik nõuded täitnud. siinkohal praegu lõpetaksin härra Kirkhoff, mul on ka teile siiski veel midagi, ma ei unustanud. järgmine prioriteet äh, terrorismivastases võitluses ja tegelikult teie, see, mis te ütlesite, oli igati asjakohane. kordaksin veel kord. meie ähm, peame läbirääkimisi liikmesriikidega, et äh, neid veenda ja et äh, algaks tõeline infovahetus luureandmete äh, vallas ja seni ei ole see väga hästi toiminud. näiteks infovahetus osas oli, oli äh, sellist terrorismi ja tulirelvade teemaline algatus äh, siin on võimalik siis saavutada äh, äh, paremini koordineeritud äh, tegevust ja liikmesriigid peaksid nüüd ühiselt saama koos töötada, et siis hinnata ohte ja vastavad üksused on ka alustanud terrorismiohu Eh, hindamisega ja selle alusel saab siis ka operatiivtegevust planeerida. aitäh! Eh, suur tänu, ma olen väga halvas olukorras praegu, ma tõesti ei tahaks siin ees olla, mul on kuusteist sõnasoovijat, me kuulame kõik ära, kas see tähendab seda, et igaühel on ainult üks minut sõnavõtuks? kui me sellega ei piirdu, siis pole võimalustki, et me jõuaksime vastused ära kuulata. kas ma tohin ettepaneku teha, ütleb volinik ma, parem on meel, ma käin hea meelega siin sageli, aga ma arvan, et kui meie, et muuta meie äh, arutelu konstruktiivsemaks, võib-olla oleks targem äh, jagada meie arutelu temaatilisteks plokkideks, sest praegu ma nii-öelda hüppan teemade vahel edasi-tagasi, et kui, kui te tahate kuidagi ümber korraldada meie arutelusid tulevikus, siis olen teie äh, käsutuses. jah, seda me tulevikus püüame teha, aga praegu palun kolleegidel piirduda ühe minutiga. härra Koeljo, palun. suur tänu. Äh, ma kardan, ma pean vist rääkima portugali keeles. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Comissário, e parabéns pelo. Suur tänu, Äh, härra volinik ja suur tänu äh, nende edusammude eest selles väga keerulises teemas. mul on kolm konkreetset küsimust. esiteks, äh, kriisi reguleerimine. meil on siinkohal probleem. Portugal on Vahemere piirkonna riik ja, ja ja suuruselt teine riik, kes äh, äh, suudab pagulasi vastu võtta, me oleme neid vastu võtnud ainult kaks tuhat kakssada, nii et palju on veel ära teha. eelmisel nädalal te rääkisite ümberasustamisest, see on üks võimalus, aga meil on vaja muuta see süsteem paremini toimivaks, aga praegu see ei toimi. komisjon on teinud äh, ettepaneku luua selline multifunktsionaalne keskus, kes sellega tegeleks. rahastamisküsimuses ainult neli protsenti Aafrikasse äh, suunatavatest vahenditest on tegelikult äh, nii-öelda avatud. me peame tegelikult äh, transiitriike aitama ja ma tahaksin näha, et see Nigerisse keskuse loomine tõesti ellu jõuaks. Euh, suur tänu proua Guillaume, ma vahetan teemad, ma küsiksin teie seisukohta kahes küsimuses. esiteks, te ütlesite, et tahaksite laiendada seda eh, sinise kaardi teemat, see puudutab ju tegelikult eh, kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu ja samal ajal eh, on selge, et et kõiki neid tingimusi erinevates liikmesriikides tegelikult ei täideta, et kuidas oleks võimalik need kaks poolt omavahel kokku tuua. teine küsimus puudutab äh, integratsiooni. Äh, aastast aastasse küsib liikmesriikides kodakondsust umbes viis tuhat äh, inimest. Mm, ma ei ütle, et kõik on pagulased, aga igal juhul tahaksin kuulata teie seisukohta integratsiooni osas ja Äh, kuidas te suhtute väitesse, et Euroopa Liitu tegelikult ei nähta enam üleüldse atraktiivsena? proua Tallo, äh, kolm küsimust äh, partnerlussuhete kohta kolmandate riikidega, millistel tingimustel oleks võimalik tihendada suhteid Liibüaga, kas see Äh, mõjutab kuidagi rahastamise küsimust, kuidas liikmesriigid on võtnud komisjoni äh, ettepaneku teadmiseks ja kuidas komisjon kavatseb sellele vastata. Äh, komisjon, kas komisjon kavatseb ka sisestada sellised motiveerivad ja demotiveerivad meetmed kaubanduspoliitika valdkonda selleks, et kolmandad riigid oleksid võimalik, võimelised või valmis koostööd tegema kas komisjon on valmis jälgima seda, et, et kolmandad riigid ne, selle motivatsiooniga kaasa tuleksid, et seal oleks konkreetsed äh, tagajärjed? proua Kapja, suur tänu, kõigepealt ma äh, toetaksin kahte sõnumit, esiteks äh, uut lähenemist äh, kolmandate riikidega partnerlusele ja ma juhi-, rõhutaksin, juhiksin siia ka tähelepanu inimkaubitsejate küsimusele, see on väga oluline ja teine küsimus, mis puudutab viisasid, on täiesti selge sõnum, et me peame äh, täitma kõiki kriteeriume ja tagama kodanike õigused. mis puudutab nüüd sinise kaardi direktiivi äh, kom-, teatis on samm edasi, aga me teame, et äh, tegelikult jääb kaks väljakutset, ühest küljest on erinevused äh, liikmesriikide äh, seadusandluse järel ja teisest küljest liikmesriigid on ka äh, kõhklevad selle sinise kaardi tutvustamisel paljudes liikmesriikides on olemas liikmesriiklikud öö, programmid samade eesmärkidega ja väga sageli äh, pöörduvad ettevõtjad oma liikliku programmi poole, nii et kuidas oleks võimalik äh, rohkem seda Euroopa tasandi mehhanismi tutvustada ja, ja muuta Euroopa Liit selles aspektis nähtavamaks? siin on meil vaja kindlat vastust. suur tänu, proua Kinitši! Grazie Presidente, grazie signor Commissario. Suur tänu, proua esinaine, suur tänu, härra volinik ma tahaksin tänada teid äh, komisjoni tegevuse tutvustamise eest ja samuti on selge, et rände fenomen on välja toonud solidaarsuse puudumise liikmesriikide vahel. loomulikult me püüame koostööd soodustada, aga meil on vaja pikaajalist strateegiat, et seda teha nii, et oleks võimalik ka asjadesse tõhusalt sekkuda nii et mina arvan, et me peaksime julgustama liikmesriikide vahelist koostööd ja sellega seoses on mul ka mõned küsimused. me teame, et äh, paljude sisserändajate päritolumaade olukord on tõsiselt dramaatiline, me teame ka, et meil on inimkaubanduse ähm, nähtus, mis äh, toimib kõigil nendel rändeteedel. ja me peame tegema midagi selleks, et organiseeritud äh, smugeldajatega võidelda muuhulgas puudutab see siis Eurotaki ja EASO tugevdamist, aga välja pakutud Dublini süsteemi reform äh, tekitab minus tõesti küsimusi, ma olen nõus äh, proua Ferraraga, et et äh, võimalike reformivalikute vahel oleme teinud kõige vähem ambitsioonika äh, lahenduse, mis jätab kogu vastutuse äh, sisenemise riiki. ja pikas perspektiivis ei saa see lahendus olla tõhus. suur tänu, ütleb proua Gomes Äh, ma olen nõus äh, kolleeg Koljoga, kes ütleb, et Portugalis äh, süsteem ei toimi, Portugal on korduvalt öelnud, et me oleme valmis inimesi vastu võtma, aga väga vähesed tulevad. kas asi on selles, nagu te ise ütlesite, et hotspotide süsteem on olemas Euroopa Türgi avalduse elluviimiseks, aga mitte selleks, et täita rahvusvahelisest õigusest tulenevaid kohustusi ja tööd menetlema äh, varjupaigataotlusi üksikhaaval. Äh, võib-olla see ongi see põhjus, miks inimesed ei lähe sealt hotspot idest äh, Portugali või kuskile mujale. ja loomulikult Liibüa ei olegi partner, aga on selge, et Egiptuse kaudu sissevool on kahekordistunud ja sellel on selge seos Süüria ja mitte hooajalise Aafrika rändega ja komisjon ja nõukogu panevad siin pea liiva alla ja püüavad näidata, et Euroopa Liidu ja Türgi äh, avaldus töötab ja me ei märka, et tegelikult rändevoog liigub Egiptuse poole. ja me räägime siin Etioopiast tulevatest inimestest, Etioopia tapab oma inimesi, see on täiesti eba, eda-, ebademokraatlik riik. kas teie olete valmis valmis väitma, et lepe, leppe kaudu Etioopiaga on võimalik kuidagimoodi inimkaubitsejaid äh, peatada või on tegemist lihtsalt viisiga, kuidas lükata see teema Etioopia õlgadele? suur tänu. Äh, teen kiiresti, ütleb proua Intvelt. Äh, kõigepealt volinik, te ei vastanud proua Wikströmi küsimusele, miks komisjon ei ole välja pakkunud viisa vastastikususe põhimõttega seoses delegeeritud akte Äh, teiseks, äh, infovahetuse osas pakutakse koostalitlusvõimet, aga see on tehniline küsimus ja see ei äh, aita meil lahti saada liikmesriikide vastuseisust info jagamisele ja see on poliitiline probleem. kas te teete mingisuguse ettepaneku, et tagada info kohustuslikku jagamist ja lõpuks parlament on korduvalt palunud viia läbi Äh, terrorismivastaste töövahendite põhjalik hindamine, sellepärast on selge, et terrorismivastase võitluse poliitikad ei tööta, me võtame järjest uusi, uusi meetmeid, me oleme investeerinud tohutuid summasid ja turvalisus või julgeoleku puudumine järjest kasvab. ja lõpuks mulle tundub, et see on seotud sellega, et me ei mõista olemasolevaid äh, fenomene Äh, Orlando massivõrv sai kohe sildi, et tegemist on islamistliku terrorirünnakuga, aga kui me hakkame seda lähemalt vaatama, siis tegemist on hoopis vihakuriteoga homoseksuaalide vastu, nii et kui me ei mõista fenomenide sisu, siis me ei suuda nendega ka võistelda. suur tänu. härra Raadi, äh, suur tänu, proua esimees, härra volinik Türgi peaminister ütles täna taas kord, et Türgi ei kavatse muuta oma terrorismivastast seadust, isegi kui neile pakutakse vastu viisarežiimi liberaliseerimist ja see seab meie leppe Türgiga küsimuse alla. kas komisjon teeb Türgiga koostööd Äh, arvestades võimalusega, et peaks olema äh, plaan B juhuks, kui Türgi taganeb oma kohustustest ja kuidas toetada liikmesriike nagu Kreeka ja Bulgaaria, mille välispiiridel on tuhandeid pagulasi. mis puudutab nüüd terrorismivastast võitlust, kuidas te tagate suurema infovahetuse riikide julgeolekuteenistuste vahel, mille eesmärgiks on terroristlike rünnakute vältimine ja lõpuks ma usun, et te olete nõus minuga, kui ma ütlen, et Euroopa Liit äh, muutub turvalisemaks kohaks, kui Bulgaaria liitub Schengeniga ja saab juurdepääsu äh, Schengeni infosüsteemidele. suur tänu, proua Post! Tack! Eh, Flera av de frågorna som jag hade har redan blivit ställda. suur tänu. Mm, mitmed nendest teemadest, mis ma juba üles kirjutasin, on juba kommentaari ja vastuse saanud, aga ma üht, ühe asja tahaksin välja tuua. märtsis ütles äh, volinik Leonides, et Euroopa Liidul on äh, moraalne kohustus võtta vastu rohkem pagulasi peaminister David äh, ütles, et äh, laevad tuleks Türki tagasi saata ja komisjon oli selle vastu, nüüd aga täna, kolm kuud hiljem, teeme me täpselt äh, sedasama, me saadame inimesi Kreekast äh, Türki tagasi, võib-olla mitte samade laevadega, aga inimesed on küll samad. mis juhtus selle äh, moraalse kohustusega? ministrite nõukogus arutatakse väga paljusid asju, aga kas äh, seal on kunagi arutatud ka seda, kui kaugele paremale poliitikatiivale me oleme äh, liikunud ja kui ksenofoobseks me oleme muutunud ja kuidas see mõtteviis Euroopal, Euroopas levib, kuidas aidata meie äh, naabreid, kuidas aidata Türgit, äh, kaitsta oma kodanikke, nii et, äh, et kurdid seal ei kannataks. Need on need teemad, millest me peame arutama ja me peame rääkima sellest, kuidas Euroopa Liit üleüldse mõistab seda pagulaste küsimust. ja palun, härra Weidenholzer. aitäh paljud isikud on tegelikult juba ümberpaigutamise käigul ka ju käigus ka ümber paigutatud ja ümber asustatud. osad on läinud Portugali, küsimus on, kui palju ja ma soovin ka teada, millised liikmesriigid ei ole näidanud üles mingit huvi osaleda selles ümberpaigutamises ja millised liikmesriigid ei ole ühtegi pagulast vastu võtnud? aitäh. Ehm, küsi, ma ei hakka küsima enam selle kokkuleppe Äh, rakendamise kohta, kuna on juba piisavalt sellest räägitud. Äh, sooviksin äh, küsida Euroopa piiri- ja rannikuvalve kohta, nagu teate, kolmepoolsed läbirääkimised on hästi edenenud, mõned fraktsioonid, sealhulgas ka meie oma ähm, toetas äh, Frontexi äh, nii-öelda täielikku äh, europeaniseerimist, et see oleks tõhusam ja saaks hädaolukorras kiiresti sekkuda. ja me toetame ka komisjoni ettepanekut artikli kaheksateist kohta, mis puudutab hädaolukordi, et Euroopa võtaks läbi komisjoni vajalikud otsused, aga kahjuks teie positsioon Äh, ja mm, minu äh, fraktsiooni äh, seisukohad ähm, olid mõlemad tegelikult need, mida ei toetatud ja oleks tarv- ja soovitakse, et siis tagatakse Schengeni piirikoodeksiga piiride mm, pidavus ja kuidas te siis kõigele selle vaatate ja sealhulgas ka tagate eh, liikumisvabadust? With palun, proua Slain, ma teen võimalikult lühidalt ja kiiresti. Te teate, et me ei ole rahul sellega, et sooviti reformida Dublini määrust. see on väga kaugel sellele, sellest, mida me otsustasime Genge-Metsola raporti osas, siis me otsustasime midagi muud. meil ette on nähtud selline automaatne mehhanism teabevahetuseks liikmesriikide vahel meie eesmärk äh, oli ka liikuda selle äh, protsessiga tsentraliseerimise suunas. jah, siin on ju korrektsioonimehhanism, aga ebaselgeks jääb, kuidas seda tõhusalt teostada ja kuidas ka nüüd, äh, kas see on ka taas pikendatav, uuendatav või kuidas see käib. nüüd see saja viiekümne protsendiline kriteerium on matemaatiline, see on väga abstraktne ja ei võta arvesse praegust olukorda, kus meil on selline vastuvõtusüsteem, mis osades liikmesriikides juba kukub kokku. ja osad pakkusid välja selle, et teksti tuleb uuesti ümber vaadata, sest et siin tekib küsimusi põhi põhiõiguste kohta, menetluslike õiguste kohta. uus partnerlusraamistik, siinkohal ei ole mingeid küsimusi, me vajame investeeringuid Aafrikasse, aga see ettepanek keskendub peamiselt piiride haldamisele ja tagasisaatmisel ja see ilmselt ei ole kooskõlas meie arengukoostöö põhimõtetega, humanitaarabi pakkumisega. niisiis ilmselt ei ole see õige lähenemisviis, ma arvan, et me ei loo siinkohal ka piisavalt võimalusi noortele aafriklastele ja ilmselt äh, me võiksime hoopis rohkemat ära teha, aitäh! Äh, tunnen kaasa tõlkidele, ütleb esinaine. ja palun, proua Vimberg lugupeetud volinik, suur tänu, et olete täna siin ja viisite meid arengutega kurssi. kohtusime viimati vist neli ja pool kuud tagasi ja toona ei olnud teil vist midagi väga uut meile pakkuda peaaegu pooled pagulastest Euroopas on siin ikkagi majanduslikel põhjusel ja see ei ole nüüd päris ju varjupaiga teema, vähemalt vastavalt Franz Timmermansi poolt öeldule. kas nad ei ole mitte lihtsalt õnneotsijad? minu silmis on nad küll. ütleme nii, et nad on juba läbinud näiteks kakskümmend riiki, et jõuda Põhja-Euroopasse, võtame näiteks Rootsi kuningriigi ja Rootsis muide on inimesed juba näidanud välja ka pettumust, sest et pagulased, kes sinna lähevad, eeldavad, et neile antakse raha ja võib-olla ka peavari ja kujutasid ette, nii kui nad sinna jõuavad, siis nad saavad kohe kõik need head ja paremad asjad endale. mina arvan, et nad on lihtsalt pelgalt majandusmigrandid või õnneotsijad ja kui me vaatame seda süsteemi, mida te soovite ellu rakendada, siis kuidas see välja näeb ja kuidas te kavatsete karistada riike, kes keelduvad seda süsteemi ellu rakendamast? Äh, härra Marias, härra Avramopoulos, mul on küsimus seoses äh, pagulaste ümberpaigutamisega Kreekast vastavalt sellele, mida Euroopa Komisjon on lubanud, on meil kuus, umbes kuus tuhat nelisada pagulast oleks juba pidanud ümber paigutatama ja umbes tuhat viissada kolm oleks pida-, on, on juba ümber paigutatud äh, praeguseks niisiis meil peaks olema siis äh, justkui kuus tuhat ümberpaigutamist ühes kuus, vähemalt selline on ju lubadus. seda peaks ka praktikas hakkama rakendama, sest Kreeka ei suuda enam rohkem pagulasi vastu võtta. ja Euroopa Parlamendi vastav fraktsioon, kes hiljuti Ateenat külastas, nägi ju seda olukorda koha peal minu küsimus on, kuidas ümberpaigutamist reaalselt ellu rakendada, kas Kreeka valitsus vastutab selle eest, kas Euroopa Komisjon hoopis peaks vastutama selle eest või keegi kolmas, liikmesriigid. Portugali kolleeg ütles, et nemad paluvad, et isikud äh, ümber paigutataks sinna ümber, aga ei ole neid isikuid, keda ümber paigutada, nii et ootame konkreetseid vastuseid. härra volinik, kolleegid tegid kiiresti ja tõhusalt, nii et palun teie võimalus vastusteks suur tänu kõigi küsimuste eest ja ma siiralt imetlen tõlke. me kõik kõneleme või tulistame justkui tulirelvadest, äh, kõneldes üle helikiirusel. aga nüüd äh, proua Koomes ja keegi veel kolleegidest tõstatas selle teema Portugali kohta. ma hiljuti külastasin Portugali ja alustuseks soovin Portugali kiita selle eest et teie näitate meile, mida tähendab solidaarsus. see ongi see, mida me silmas peame, mida teie meile näitate. tõepoolest, siin on küll tehnilisi ja juriidilisi probleeme, aga meie pakume omapoolset täistoetust muuhulgas ka Itaaliale ja Kreekale, et nad suudaksid takistustest üle saada ja ma arvan, et see on ainult päevade küsimus, et me leiaksime kohase lahenduse, et me saaksime ka edasi liikuda ja nüüd äh, proua Guillaume, ma olen nõus selles osas. tõsi ta on, et lõimumisse investeerimine muudab Euroopa jõukamaks, ühtsemaks, kaasavamaks ja kui me ei keskendu lõimumisele, siis pole mingit kahtlust, et äh, sellega kaasnevad hoopis suuremad kulud kui see, need kulud, mis me oleme senimaani, kulutused, mis me oleme seni teinud panustamaks lõimumisse ja nüüd oli jutt ka lisandväärtuse tagamisest Euroopa Liidu tasandil. jah, liikmesriikide ees seisavad sarnased väljakutsed. Euroopa Liidu tasandi erinevad meetmed aitavad pakkuda lisandväärtust esmalt sel moel, et liikmesriigid saavad üksteisest õppida ja teiseks sel moel, et me jagame omavahel selliseid edukaid lahendusi Euroopa Liidu poolne rahastus võib olla väga võimas meede abistamaks riike, et edendada lõimumist ja sotsiaalset kaasamist. sinise kaardi süsteemi osas olen varasemalt juba korduvalt rõhutanud seda, et tegemist on parima võimaliku näitega. me otsustasime seda süsteemi uuesti läbi vaadata, et seda kohandada praeguse olukorraga ja tegelike vajadustega Euroopas niisiis, see sinise kaardi süsteem rakendati väga tõhusalt ellu näiteks Saksamaal. aga nüüd peab sellest süsteemist saama Euroopa ühtne poliitikameede ja loomulikult see muudatus avaldab suurt toetust Euroopa Liidu ettevõtjate jaoks, neil on sel juhul võimalik värvata kõrgelt kvalifitseeritud kolmandate riikide kodanikke, kompenseerimaks seda oskuste puudujääki, millega nad praegu silmitsi seisavad. Need algatused on osa sellisest pikaajalisest strateegiast, mis puudutab legaalset rännet. nagu te teate, umbes aasta tagasi otsustati Euroopa tasandil, et legaalne või seaduslik ränne ja sellega tegelemine peaks olema üks meie peamisi poliitikaid tulevikus. meil on juba paigas süsteem tudengite liikumiseks, teadlaste liikumiseks ja ma võin öelda, et äh, tegelikult äh, teie komisjon tungivalt nõudis seda ja me suutsime sellega edasi liikuda. samuti, mis puudutab hooajatöölisi, siis siin samamoodi oleme leidnud võimalusi lahenduseks. Dublini reformi osas ma ei ole selles mõttes nõus teiega, mina leian, et tegemist on ambitsioonika ettevõtmisega, tegemist on olulise sammuga edasi. aga ma olen nõus sellega, et me ei tohiks seda kuidagi hakata lahjendama. nii nagu ma juba ütlesin, siis vastuseks ka veel kord Cecilia Wikströmile ja kõigile teistele, see on meie seisukoht. mis puudutab viisavastastikust Ameerika Ühendriikide ja Kanadaga, siis ma külastasin hiljuti Kanadat arutasime seal seda teemat Kanada valitsuse esindajatega. mina andsin selgelt mõista, et me oleme teadlikud oma juriidilistest kohustustest ja meil ei ole mingit kavatsust sellest kuidagi taganeda jah, loomulikult võtame me arvesse kõiki vastavaid äh, olulisi parameetreid ja selgelt äh, sai edastatud ka see, et me teeme kõik, mis võimalik kõikidel kohtumistel, kõikidel tasanditel, tagamaks äh, viisa vastastikust. nüüd Bulgaaria ja Schengeni teema. meie seisukoht on jätkuvalt sama. me leiame, et nii Bulgaaria kui ka Rumeenia peavad saama Schengeni ala täieõiguslikeks liikmeteks Te muidugi teate, et see sõltub nõukogust. komisjoni positsioon siinkohal on selge. nii nagu ma juba varasemalt ütlesin, on Schengeni meetmed kohasel kasutamisel väga suureks panuseks täiendavasse julgeolekusse. ja nüüd äh, härra Vanderholte küsimus äh, ma loodan, et te lubate mul siinkohal viidata meie raportile, mis võeti vastu pelgalt kaks tundi enne seda, kui ma siia tulin. niisiis ähm, äh, ümberpaigutamise, ümberasustamise hetkeseis. selles raportis on kirjas väga selged vastused teie küsimustele. meie samuti jagame vastutust selle teemaga tegelemisel nii nagu varasemalt juba on öeldud, siis kui me vaatame neid arvnäitajaid, siis noh, selles osas ma saan aru, et me oleme nõus härra Timmermansiga, aga härra, kui te olete nõus härra Timmermansiga, siis kuna Timmermans on nõus minuga, siis järelikult olete te nõus ka minuga. proua Krispek. mina ei pea kaitsma komisjoni seisukohta. Te teate, te ise väga õigesti ütlesite, et see on meie ettepanek ja mul on väga kahju, et valdav enamus liibe komisjonist ei toetanud komisjoni positsiooni. ma saan aru, et kolmepoolsed läbirääkimised ei ole veel jõudnud artikkel kaheksateistkümne analüüsimiseni, aga mina juba ootan seda. ja nüüd äh, jätkan kreeka keeles. kus on kolleeg Marias, tema esitas mulle kreeka keeles küsimuse nii et jätkan kreeka keeles. niisiis äh, härra Marjase küsimus ka sellele küsimusele vastates tahan viidata sellele samale raportile, mida ma äsja puudutasin, oi härra Marjas saabuski tagasi ruumi niisiis, see raport võeti Euroopa Komisjoni poolt äsja vastu ja see puudutab hetkeseisu ümberpaigutamise ja ümberasustamise küsimustes. ja ma arvan, et läbi selle raporti saatsime me teile väga selged sõnumid kõikidele liikmesriikidele ja nimelt, et nad peavad täitma oma kohustusi. esialgu ma ütlesin, et aeg on küps selleks, et nimetada asju õigete nimedega. ja õige pea, kui me mingit edu ei saavuta, ka näiteks järgmiste päevade jooksul, siis on mul juba kohustus hakata näpuga näitama. ja ma kavatsen seda ka teha. ma olen nõus teie kõigi tehtud üldiste märkustega tõepoolest hetkel meid pannaksegi proovile ja nüüd me elame-näeme, vaatame, kas meil on olemas võimalused ja tahe näitamaks, et me tõesti ei loobi pelgalt sõnu, vaid et meie sõnadele järgnevad ka teod ja et me oleme nõus täitma oma kohustusi. viimased poolteist aastat oleme me teinud tõsiselt tööd. ma pean meie all silmas Liibe komisjoni, Euroopa Komisjoni ja konkreetsemalt äh, ka minu enda allüksust ma ei taha siin kuidagi teid meelitama hakata, aga päris algusest peale ma olen teie kaudu õppinud väga paljut. ja tegelikult te aitasite mind konkreetse poliitika suuna mõistmisel ja jälgimisel aga ma ei ole nõus sellega, et me ei ole üldse edu saavutanud, me oleme suutnud astuda samme edasi ja tänane Euroopa on väga erinev sellest pooleteise aasta tagusest Euroopast võitlemaks väljakutseteks, väljakutsetega ja ma pean siin silmas nii rändeküsimust kui ka julgeolekut. meil on olemas põhimõte, strateegia, raamistik, aga valdavalt meie poolt on olemas just see poliitiline tahe panustada üheskoos kõigiga Euroopas ja rahvusvahelisel ja üleilmsel tasandil sest tegemist on ikkagi üleilmse teemaga. ja see saab olema osa meie tööst ja tegemistest selle mandaadi ajal ja, ja ka järgmise parlamendi mandaadi ja komisjoni mandaadi ajal. tegemist on keerulise olukorraga, mis kindlasti jääb kestma veel aastaid. me peame olema valmis ja Euroopa ongi valmistumas see, mida me täna siin kõik välja ütleme ju, ongi tõend sellest, et me oleme valmistumas. Teie komisjon on Euroopa Komisjoni peamine partner selles osas ja me tunnustame ja tunnistame seda. suur tänu lugupeetud volinikule, aitäh teile vastuste eest ja nagu te näete, on meil siin suur huvi nende teemade arutamiseks teiega. suur tänu ka kolleegidele koostöö eest ja mõistmise eest, et meie aeg tõesti oli täna piiratud. ja lubame nüüd volinikul lahkuda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 järgmine punkt meie päevakorras on uued psühhoaktiivsed ained. meil on siin raportöör härra Michal Boni ja ma olen kindel, et ka proua Besseril Barrio jõuab millegi kohale, aga ei, ma saan aru, et ta ikkagi täna ei tule kohale, nii et meil on siis härra Boni äh, kes tegeleb uute psühhoaktiivsete ainete paketiga ja tema tahab täna informeerida meie komisjoni hetkeseisust. ma muidugi saan aru, et paljud teist soovivad koosolekuruumist lahkuda, aga palun tehke seda vähem lärmakamalt, et meie saaksime oma koosolekuga jätkata. So I will give the floor to Mr Boni ja nüüd lähebki sõnajärg härra Poonile. palun tutvustage meile hetkeolukorda ja seda, kuidas asjadega edasi liikuda pärast kohtumist variraportööridega. palun, härra Pooni. aitäh, proua esinaine, head kolleegid. niisiis Theresa ja omaenda nimel kõneledes soovin teid kurssi viia sellega, kuhu me oleme jõudnud uute psühhoaktiivsete ainete paketiga. Theresa on direktiivi raportöör, direktiiv, mis paneb paika miinimumeeskirjad ebaseadusliku uimastijärgi kuriteo koosseisu ja karistuste kohta uimasti määratluse osas. esinaine sekkub, et, et tal on äh, oleks parem teha väike paus, et kolleegid saaksid saalist lahkuda, need, kes soovivad lahkuda. esinaine, palun, kõik, kes soovivad lahkuda, palun lahkuge kiiresti ja koheselt, sest me ei saa muidu oma tööga edasi minna. Please. continue. Okay, thank you, thank you very much uh.... härra Pooni, niisiis ma soovin teid teavitada sellest, et et ma tutvustan teile olukorda uute psühhoaktiivsete ainete paketi osas ja teen seda omaenda Teresa Jimenez'e nimel. Teresa Jimenez Peseril Barrio on raportöör miinimumeeskirjade, direktiivi osas, mis sätestab miinimumeeskirjad ebaseadusliku uimastijärgi kuriteo koosseisu ja karistuste kohta uimasti määratluse osas. ja mina olen uute psühhoaktiivsete ainete määruse raportöör. ja mul on teile edastada järgnev teave mitte ainult Theresa nimel, vaid kõikide variraportööride nimel meie ja kõik variraportöörid kohtusime Hollandi eesistuja ning komisjoniga kahekümne kuuendal aprillil. ja sellel kohtumisel teavitati meid sellest, et nõukogu on peatselt vastu võtmas ühispositsiooni veidi muudetud lähenemisega. ma tuletan teile meelde, et meie oleme oma positsiooni juba vastu võtnud, võtsime selle vastu eelmise manda-, eelmise mandaadi ajal ja nüüd ootamegi nõukogu positsiooni ja see oli pikk menetlus, kus me pidime lõpuks jõudma lahenduseni nõukogus ja nüüd me oleme jõudnud sellesse punkti, kus lõpplahendus peaks olema lähedal nõukogu tutvustas meile oma lähenemist ja ma soovin siinkohal teid teavitada sellest, et kui me võtame arvesse seda kiireloomulist vajadust seadusandluse järele selles vallas, kui me võtame arvesse neid probleeme, mis äh, tekkisid tuginedes eelnevale lähenemisviisile, siis äh, meie eesmärk kolmepoolsetel läbirääkimistel on jõuda tõhusa lahenduseni ja variraportöörid on selle pinnalt võtnud vastu otsuse järgida seda uut lähenemist paketi osas ja teha koostööd nii nõukogu kui ka komisjoniga, jõudmaks kokkuleppele ja et hakata kokkulepitud lahendusi niipea kui võimalik ka ellu rakendama. uus lähenemine tähendab seda, et direktiivi ulatust laiendatakse, tuginedes artiklil kaheksakümmend kolm aluslepingust ja lisatakse siis teabevahetuse sätted, lisatakse veel kaks riskikategooriat riske või oht, mida need ained võivad endast kujutada ja mis eeldavad siis täiendavate sammude astumist Euroopa tasandil ja kui seda riski või ohtu ei esine, siis võib vastavad tegevused Euroopa Liidu tasandil lõpetada. varasemalt oli meil kolm riski või ohutaset ja juhul, kui nüüd seda ainet hinnatakse kahjulikuks või ohtlikuks, siis äh, sellele ainele hakatakse kohaldama kestvat kontrollimeedet ja seda selleks, et see aine lõpuks kuulutada ebaseaduslikuks riiklikul tasandil. meil on ka varajase hoiatamise süsteem ja riskianalüüsi säte, need, mis praegu on määruse eelnõus kirjas, neid veidi muudetakse, muudetakse sujuvamaks, et oleks tagatud kiirem tegutsemine ja need saavad olema ka MCDDA määruses aastast kaks tuhat kuus ja lisaks, äh, kui me vaatame selle MCDDA määruse läbivaatamist, siis selle läbivaatamise osas piirdutaksegi ainult selle ühe aspektiga ja see on osa tervikpaketist. niisiis, äh, siinkohal ongi meie kõigi jaoks avanenud võimalus jätkata oma tööga, samas saada ka kiiremini tulemusi, sest äh, nüüd meil on liikmesriikide vaheline ühine kokkulepe olemas ja ma loodan, et kõigepealt me saavutame just selle varajase hoiatuse süsteemi toimimise ja saavutame ka uue mudeli, mis võimaldab siis vajadusel keelustada nende ainete kasutamist, nende ainetega kauplemist terves Euroopas ja seda sellisel moel, mis on mõnevõrra erinev sellest moodusest, mis varasemas versioonis oli välja pakutud nii et ma arvan, et me oleme eesmärkide saavutamisele päris lähedal, aga me peame veidi oma tööalast lähenemist muutma ja nii mina, Theresa kui ka variraportöörid oleme nõus selle uue lähenemisega edasi minema. suur tänu, härra Pooni, ma näen, et variraportöörid ei ole praegu siin kohapeal, nii et pöördun kolleegide poole, kas keegi soovib sõna võtta, kui mitte, siis äh, palun äh, proua Sipala komisjoni esindajana, kas te soovite midagi omalt poolt öelda? jah, ma teen lühidalt, härra esinaine, sest et äh, ma saan aru, et siin võib veel sõnasoovijaid olla, aga ma tänan raportööre ja variraportööre. ootame koostööd, jätkuvat koostööd teiega ja loodame, et nõukogu ja parlamendiga õnnestub komisjonil veel kiiremini koostööd jätkata. ja tõepoolest, siin on mõned tingimused küll seatud meie koostööle, aga loodame, et meie omalt poolt suudame omad kohustused täita. ja et meil õnnestub nii Liibe komisjoni kui ka eesistujaga teha tõhusat tööd, et äh, saavutada edu selle paketi osas. suur tänu, proua Sippele. ja nüüd saab Hollandi eesistuja esindaja sõna, palun. tänan, eesistuja, tänan härra Pooni tõepoolest, Koreper otsustas sellise lähenemise kasuks, mida raportöör härra Booni just tutvustas. ja meil on väga hea meel ka selle üle, et parlament on nõus oma töös sellest otsusest lähtuma. Hollandi eesistuja on pärast Koreperi otsust jätkanud tööd selle paketi osas nii palju kui võimalik. seni me ei ole veel üldise lähenemisviisini jõudnud aga ma arvan, et äh, üldjoontes see, mis Koreperis kokku lepiti, saab olema ka see üld, üldise lähenemisviisi aluseks tulevikus. tänan! Äh, suur tänu ja palun veel kord härra Pooni! mina omalt poolt soovin lisaks tänada Euroopa Komisjoni koostöö eest ja eriti soovin tänada Hollandi eesistujat, sest et äh, me oleme mitmete eesistujatega viimaste aastate jooksul koostööd teinud, aga nüüd selgus, et Hollandi eesistuja on olnud äh, kõige tõhusam oma tegevuse saavutamaks kokkulepet liikmesriikide vahel, aitäh! suur tänu teile kõigile ja ma loodan, et lõpuks saavutatakse väga edukalt ka kokkulepe ja nüüd läheme edasi, järgmine päevakorrapunkt. We gained some time. I oleme äh, ajaga äh, veidi ette jõudnud, punkt äh, kaksteist, komisjoni esitlus, tegevuskava kolmandate riikide kodanike lõimumiseks, see on siis võimalus toetada liikmesriike lõimumistegevuste juures ja siin on siis sellised põhivaldkonnad nagu la lahkumiseelsed ja saabumiseelsed lõimumismeetmed, eriti inimestele, kes vajavad rahvusvahelist kaitset, haridus, tööhõive, ligipääs põhiteenustele ja nii edasi ja viimaks selle kavaga on ette äh, näha ka praegust kontaktpunktide võrgustiku uuendamist ja sellest saab siis Euroopa lõimumisvõrgustikus, siis libe äh, komisjoni äh, on ka oluline roll, nii nagu on juba toimimas Euroopa rändefoorumiga. nüüd saab siis Euroopa Komisjoni esindajana sõna Anton Savari. aitäh, et äh, pakute mulle seda võimalust tutvustada tegevuskava kolmandate riikide kodanike lõimumiseks. see on ambitsioonikas ja konkreetne kava, ambitsioonikas selle tõttu, et teate, et liikmesriikide ees on hulgaliselt väljakutseid seoses äh, hiljuti saabunute lõimumisega komisjoni tasemel leidsime, et on tõesti hetk rohkem eh, investeerida eh, lõimumisse, kuna kui me seda ei tee, siis eh, kulub edaspidi palju rohkem vahendeid, kui me praegu sellele piisavalt raha ja aega ei pühenda. loomulikult on see eeltingimus äh, Äh, kaasava ja hooliva äh, ühiskonna äh, ülesehitamiseks. Euroopa Liidu oleme kaasanud siia vabaühenduste ja muude osapoolte esindajaid ja tundub, et esimest korda on meil olnud võimalus siin käsitleda seda teemat nii-öelda läbilõikeliselt lõimumise juures siis on ka tööhõive temaatika ja te näete, et siin ähm, viidatakse ka vastavatele mm, tegevuskavadele, siis haridus, kultuuriline lõimumine, äh, tervishoiupoliitika, regionaalpoliitika, ähm, baasteenustele ligipääs, see kõik on osa lõimumisprotsessist see on, nagu öeldud, ambitsioonikas, aga ka äh, konkreetne kava, kuna see ei ole mitte ainult äh, teatis, kuid nagu te näete, on siin lisas siis viis konkreetset äh, tegevust ja nendega seoses siis konkreetsed mm, tööriistad ja vahendid ja me loodame siin väga kodanikuühiskonna äh, organisatsioonidele, kes aktiivselt selles protsessis osalevad. me eh, tugevdame ka eh, võrgustikku, eh, mis juba toimib liikmesriikidega integratsiooni valdkonnas, aga sekretäriat saab aktiivsema rolli selles protsessis. meil on siin viis prioriteetset valdkonda esimene siis eh, lahkumiseelsed ja saabumiseelsed eh, meetmed, neid saab võtta siis eh, päritoluriigis enne inimese saabumist, näiteks saab pakkuda kursusi, seal on erinevaid tugimeetmeid siis enne, kui inimene Euroopa Liitu tuleb samuti teine ähm, prioriteet on äh, haridus äh, ja me oleme ka vastava peadirektoraadi kolleegidega siin tihedalt äh, koostööd teinud, see on äärmiselt oluline lõimumise valdkonnas, siin on mitmeid vahendeid ette nähtud, näiteks keeleoskuse hindamine veebis äsja saabunutele, äh, kaasav äh, haridus. me tahtsime siin äh, keskenduda just lastele, alus, nende alusharidusele just pagulaste puhul, kuivõrd tegemist on väga haavatava rühmaga, nüüd tööhõive koolitus, meil on ka siin ette nähtud erinevaid meetmeid, nimelt me pakume siis siin välja võimaluse hinnata inimeste oskusi, pädevusi ja, ja siis, et nad saaksid piisavate tugimeetmetega siis kiiresti tööturule siseneda. seega Äh, samuti äh, me toetame ähm, praktikat ja et äh, liikmesriigid vahetaksid omavahel parimaid tavasid selles valdkonnas. nüüd ligipääs baasteenustele. Mm, need teemad on küll rohkem kohaliku tasandi käsitleda, kuid Euroopa Liidu tasandil me püüame siiski toetada vastavaid meetmeid Euroopa Investeerimispanga äh, kaudu, kes on juba mitmeid laene pakkunud, et parandada liikmesriikide vastuvõtuvõimet selles vallas, ka äh, äh, tervishoiu valdkonnas siis pakume vastavat koolitust töötajatele, et nad siis suudaksid pakkuda sobivaid teenuseid saabujatele nüüd, mis puudutab äh, sotsiaalset äh, kaasamist, siis äh, siin me peame oluliseks kultuurilist dialoogi Euroopa väärtuste tutvustamist, osalemine spordiüritustel, kultuurilistel, kultuuriüritustel on äärmiselt oluline ja siin tuleb ka vältida diskrimineerimist ja ksenofoobseid ilminguid tahtsime siin äh, rõhutada äh, just seda, et äh, meil ei ole võimalik küll siin otse seadusandlikke meetmeid võtta Euroopa Liidu tasandil, kuid me saame siiski pakkuda teatud tugimeetmeid ja me saame liikmesriikidele selle val-, selles vallas abi ja tuge pakkuda, see peaks toimuma parema koostöö kaudu Euroopa Liidu tasandil kõikide osapooltide, osapoolte vahel. see oligi laias laastus kõik, mida ma tahtsin selle tegevuskava kohta teile öelda praegu, tänan. suur tänu, mm, härra Thank you very much for this presentation and uh, really this kind of action plan is suur tänu selle tutvustuse eest, niisugune tegu, tegevuskava on tõenäoliselt äh, oluline tõesti, me oleme sellest rääkinud mitmel puhul, kuid äh, just konkreetsed sammud on väga olulised, mul on siinkohal mõned küsimused. kas te äh, teate, kuidas oleks võimalik äh, kaardistada siis äh, saabuvate äh, inimeste oskusi, kvalifikatsiooni, haridust ja nii edasi? et kui, kui nende profiil on teada, siis on võimalik ka öö, teha otsuseid öö, koolituse, ressursside ja nii edasi vallas. ma arvan, et siin on võib-olla selline üks lüli puudu, meil on siinkohal tarvis täpsemat infot suur tänu, äh, proua Lauristin, nüüd saab sõna proua Sippel. suur aitäh. ka mina leian, et lõimumise temaatika on äärmiselt oluline. mõnedes liikmesriikides äh, on äh, näiteks äh, puuetega äh, inimeste või roomade integreerimisega väga suuri äh, probleeme. Neil on juba eelnevalt see ähm, probleem olemas, nagu öeldud, kuulub see liikmesriikide praktiliselt ainupädevusse, kuid võib-olla ähm, pikemas perspektiivis saame ka siin laiendada seda pädevust ja loomulikult on keeleoskuse äh, äh, hindamise, äh, keeleoskuse teema ja, ja muude igapäevaelu küsimuste teema, teemad. nüüd on tarvis teada, missugused on saabujate vajadused, missugune on nende olemasolev haridus ja mis on ka tööturu vajadused mõned liikmesriigid äh, viivad läbi äh, küsitluse saabujatega, kas äh, selles ümberasustamise süsteemis ei oleks ka võimalik ette näha niisugust info kogumist, aga ma arvan, et me ei tohiks siin piirduda ainult pagulastega, on et ettepanekuid äh, seoses äh, regulaarse äh, rändega ja ma arvan, et see ei piirdu ainult kõrgelt kvalifitseeritud tööjõuga, vaid liikmesriikides on tarvis väga erinevat laadi oskustega töötajaid, nii et oleks tarvis teada, missugused on selleks vajalikud eeltingimused ja riikide vajadused. ma sooviksin veidi rohkem infot selle kõige mm, korralduse eh, kohta edaspidi. kuidas siis kolmandate riikide kodanikud saavad eh, infot Euroopa Liidus olevate võimaluste kohta, mida oleks võimalik siis eelnevalt ära teha, täpsemalt eh, just keeleoskuse valdkonnas? kas Euroopa Liidus on võimalik ka pädevust nii-öelda üle kanda ja kas liikmesriigid on ka äh, teavitanud, mis valdkondades nad võiksid juba konkreetseid meetmeid võtta. aitäh. Grazie. Io vorrei fare una domanda eh.... Äh, proua Spinelli, aitäh. minul on küsimus komisjonile eh, selles osas, mis puudutab seost lõimumise, eh, heaolu, tervise, eh, kaitse, tööturu ja vastava seadusandluse vahel. esitan teile selle küsimuse kuna suurem osa hirme, mis eh, liikmes eh, riikide eneste kodanikel on, on, on just hirm eh, kaotada oma õigusi seoses tervisekaitsega ja ka hirm et äh, töötingimused halvenevad. ma ei ole muidugi nõus selle seisukohaga, kuid äh, seda tavalised inimesed just kardavad. ja küsin seda komisjonilt äh, seetõttu, kuna, seetõttu, et tööturg ja vastav seadusandlus kuuluvad liikmesriikide pädevusse, kuid äh, tööturu äh, reformid ja pidev tingimuste äh, halvenemine selles vallas on midagi, mida Euroopa institutsioonid liikmesriikidelt nõuavad Euroopa semestri äh, raames Euroopa äh, Investeerimispanga äh, teadete kaudu. oleme seda näinud Itaalias äh, ja need reformid lähevad kõik ühes suunas ja tingimused järjest halvenevad. seega ma küsiksingi komisjonilt seda ja ma sooviksin, et ta ei vastaks ainult, et liikmesriigid sellega ainult tegelevad proua Vernon, vabandust, et ma veidi hilinesin ja ei kuulnud teie äh, sissejuhatavat sõnavõttu, nagu äh, teate, on see teema minu jaoks äärmiselt äh, oluline ja võitlen siin mitmete eelarvamustega, ma arvan, meil on tarvis usaldusväärset statistikat, et asjadest aru saada just äh, näiteks Prantsusmaal äh, oleme lugenud artikleid äh, Saksamaal toimunud sündmustest, mis võivad olla väga murettekitavad, aga raportid ja uuringud mm, ütlevad meile, et inimesed, kes Euroopa Liitu saabuvad, on üha rohkem haritud ja, ja pigem ei kasutata ära nende, piisavalt nende pädevusi ja oskusi. Prantsusmaal avaldati äh, äh, uurimusse Süüria põgenike kohta, mis väitis just täpselt vastupidist ja sest mina sooviksin äh, selle kohta täpsemat infot, et lihtsalt ei kasutataks ära neid argumente oma huvides, kuid demograafiat silmas pidades võib ka öelda, et lähtudes paljudest Äh, uuringutest äh, võib väita, et Euroopa Liidul on siiski tarvis äh, sisserändajaid, et see on päris selge ja nende lõimumise parandamiseks on üks väga oluline asi, mida saab ära teha, on just nimelt nende tööalase pädevuse tunnustamine. vastasel korral äh, võetakse äh, tööle äh, inimesi kohtadele, kus nende potentsiaali täielikult ära ei kasutata ja äh, Barbara Spinelli just viitas inimeste heaolule ja siin just nimelt jääks siis sellest vajakam ja me oleme tõesti näinud, et teenuste sektoris on väga palju üle, nii-öelda üle diplomeeritud inimesi mm, kes teevad liiga lihtsat tööd ja kui me soovime mitte ainult pagulaste, vaid ka teiste sisserändajate äh, integratsiooni äh, äh, parandada, siis meil on tarvis konkreetset ja täpset infot, et me ei räägiks siin ainult hirmudest. aitäh ja nüüd annan sõna uuesti Savarele aitäh, aitäh küsimuste eest. esimene küsimus ähm, puudutas nende inimeste profiili, kes Euroopa liitu äh, saabuvad aastast kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist, mõned uuringud on selles äh, vallas juba tehtud Saksamaal ja Rootsis, äh, kuna nendes riikides on just kõige rohkem Äh, pagulasi äh, saabunud ja äh, nagu proua Guillaume ka õigesti ütles, on neist näha, et nende kvalifikatsiooni tase võrreldes varasemate perioodidega on nüüd just kõrgem. meil on mõningad, meil on küll mõningad uurimused, äh, ma võin äh, teie komisjoni sekretäriaadile ka vastavad viited edastada, kui te soovite, et siis äh, saate nende uurimustega tutvuda. mis puudutab Šveitsi, siis me mm, nagu proua Sipel mainis, mis puudutab roomasid, siis tegevuskavas on meil ka vastav säte, mis ütleb, et äh, kolmandate riikide kodanike äh, integreerimine ei tohiks toimuda siis juba äh, riikides viibivate vähemuste arvelt. nii et see on siin selgelt ka välja öeldud. mis puudutab Äh, rännet, tööalast äh, rännet ja on selge, et meil on tarvis äh, kõrgemalt kvalifitseeritud inimesi, saame siin ka viidata komisjoni kuuenda aprilli teatisele rände kohta ja te viitasite siin ka mitmetele olulistele algatustele. tõepoolest Euroopa Liidus on demograafiline probleem, meie rahvastik vananeb ja meil on tõesti tarvis ka lähiaastatel rohkem veel kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid, nii et Äh, vastav äh, rändepoliitika äh, võiks sellele kaasa aidata ja isegi kui me võtame arvesse siin liidu sisest rännet, siis ka sellega ei ole meil võimalik tegelikult seda lünka täita, mis meil on. ja sellega me tegeleme, hindame legaalse rände direktiivi. me vaatame selle üle ja püüame seal tuvastada võimalikke kohti, mida, mida saaks siis äh, parandada. me algatasime ka ühe uuringu sellest oli ka selles nimetatud teaduses ju-, teatises juttu, nimelt äh, see puudutab selliseid ähm, meetmeid siis, millega on võimalik äh, kokku viia siis äh, tööotsijad kolmandates riikides ja vastavad vajadused siis liikmesriikides. on ar-, algatatud ka äh, arutelu kolmandate äh, riikidega äh, eesmärgiga, et liikmesriigid siis teeksid pakkumisi kolmandatele riikidele legaalse rände valdkonnas, aga see on just äsja alanud, nii et mul ei ole selle kohta praegu rohkem kommentaare. nüüd loomulikult me seome selle tegevuskava äh, lõimumisega ja äh, töötajate oskustega, et inimeste mm, võimalused tööd leida äh, paraneksid, siin on ette näha mitmeid tegevusi just kvalifikatsiooni äh, tunnustamise ja kinnitamise osas, äh, see võiks siis ka rakenduda kolmandatest äh, riikidest tulevate, tulevatele kodanikele, et siis oleks Euroopa Liidus selline tunnustamine olemas. ma arvan, et vastasin ehk kõigile küsimustele, aitäh! suur tänu vastuste eest! nüüd, kolleegid, liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. esialgu oli päevakorras ette nähtud härra Corrao küsimus, aga see päevakorrapunkt lükkus edasi, nii et nüüd jõuame viimase päevakorrapunkti juurde. see on ühe uuringu tutvustus. poliitikaosakond on libe taotlusel tellinud äh, selle uuringu, mis käsitleb uute võimaluste otsimist Euroopa Liidu äh, suunalise töörände õiguslikuks reageerimiseks, nii nagu see Metsola Kinge äh, raportis välja toodi. ja meie juures on härra Martin, kes on Euroopa Ülikooli Instituudi rändepoliitika keskuse professor nii et nüüd annan sõna härra Martinile, kes meile seda uuringut tutvustab ja seejärel jätkame aruteluga uh,. Take your time, around uh, fifteen uh, minutes. Teil on umbes viisteist minutit. Muchísimas gracias. Eh, eh, antes de todo, expresar las gracias al Parlamento Europeo, a la Comisión suur tänu, tahaksin tänada Euroopa Parlamenti ja libe komisjoni sellest, et kutsusid või palusite meie rändepoliitika keskusel selle uuringu läbi viia. uuring käsitleb võimalikke õigusliku reguleerimise mehhanisme töörendele, nii ma loodan, et tehnika hakkab nüüd tööle, ahhaa. nagu te näete, siis lõpetasime äh, uuringu septembris kaks tuhat viisteist, aga see on ka praegu ajakohane. eriti kui ma kuulasin, äh, kuidas äh, volinik Avramopoulos rääkis uuest integratsioonipaketist ja teistest seitsmendal juunil välja pakutud komisjoni algatustest. käesolev uuring käsitleb erinevaid variante äh, Euroopa Liidu rändepoliitika arendamiseks, nagu te näete, meil on kuus uurimisküsimust, millele püüdsime vastust leida. käin need kiiresti läbi ja hilisema arutelu käigus võib-olla võime neid veel täpsemalt selgitada. kõigepealt, miks on vaja Euroopa Liidu tasandi õigusakte töörände kohta, miks, sellepärast et me räägime siin ühtsest tööturust, vaatamata sellele, et kahekümne kaheksa erineva tööturu ja tööturupoliitika piiridest on siiski veel jäänukeid alles jäänud, aga me ju liigume tegelikult ühtse Euroopa tööturu suunas. ja olemasolev teadmine, nii teaduslik teadmine kui avaliku, avalike institutsioonide kogemus viitab sellele, et teatud piirkondades ja valdkondades on tööjõupuudus ja oma kümneleheküljelises uuringus to-, võtame selle kokku nii, et äh, hetkel on olemas tööjõupuudus ja see tööjõupuudus saab olema, olema ka tulevikus ja me räägime nii kvalifitseeritud kui äh, vähe kvalifitseeritud töökohtadest. teine uurimisküsimus puudutab just nimelt neid äh, tööjõupuudusi, tööjõuturu puuduseid, kolmas küsimus käsitleb kriitilist ülevaatamist mis puudutab õiguslikku raamistikku ja meie esmane äh, järeldus on see, et see tööturg on, turg on ikkagi äh, fragmenteeritud ja see peamine fragmenteeriv faktor on kolmandate riikide kodanike vaba töö rikkumise, töörände äh, võimaluste piiratus. neljas küsimus puudutab töötururegulatsioonide mõju sisserändajate integreerumisele, ma võin öelda, et see äh, mõju on olnud praktiliselt null, sellepärast et äh, tööturg on tõesti väga fragmenteerunud ja liikmesriikidel on palju manööverdamisruumi. viies küsimus meie jaoks oli see, kas Euroopa rändealane tegevuskava, mis äh, avaldati mais kaks tuhat viisteist, vastab äh, nendele vajadustele, eh, mida eh, tööturu reguleerimise vajadusele, siis ja lühike vastus on ei. ja viimane uurimisküsimus puudutab eh, kaheteistkümne peamise töörändekanali nii-öelda toimimist. lühidalt mõnedest järeldustest, mis on olulised tänase arutelu kontekstis. juttu oli sinise kaardi direktiivi reformist ja põhimõtteliselt vasakus tulbas näete nelja suuremat ettepanekut, meie poolt, mis puudutavad siis seda sinise kaardi direktiivi ja äh, paremas tulbas näete siis äh, tegelikult neid elemente, mis eelmise aasta äh, reformi ettepanekuga äh, mm, välja toodi. meie tegime ettepaneku, et üks äh, sinine kaart peaks andma juurdepääsu kogu Euroopa tööturule, reform ei läinud nii kaugele, aga pakutakse ühtset regulatiivset raamistikku, mis käsitleks kõrgelt kvalifitseeritud kolmandate riikide kodanike töörännet Euroopa Liidu sees teiseks, me mm, leidsime, et äh, tegelikult ei ole sisulist vastuolu sinise kaardi süsteemi ja liikmesriikide olemasolevate süsteemide vahel, need võivad kaas eksist-, koos eksisteerida. Äh, komisjon äh, leiab, et peaks olema ühtne kaart Äh, siis äh, leidsime me, et sinise kaardi kulud on liiga kõrged ja me näeme ka, et reformi ettepanekuga on näiteks palgataseme piirmäära oluliselt vähendatud ja meie leidsime ka oma uuringus, et sinise kaardiga seotud õigusi tuleks laiendada, sest praegune õiguste pakett tegelikult ei õigusta eraldi instrumendi olemasolekut ja reformi käig-, ettepanekus me tõesti näeme, et äh, menetlust on lihtsustatud. nii et ma arvan, et äh, sinise kaardi reformiga liigutakse õiges suunas, äh, suures osas ka tänu ekspertirühma tööle, kes on komisjoni selle protsessi juures nõustanud mul on tõesti hea meel näha, et reformi ettepanek hõlmas mitmeid äh, ekspertrühma arutelus äh, tõstatatud küsimusi ja konsultatsioonide käigus tõstatatud küsimusi. Äh, sinine kaart siiski on seotud ainult konkreetse töölepingu või tööpakkumisega ja see tähendab seda, et tegelikult on sellest kasu ainult rahvusvahelistel firmadel, mis saavad aktiivselt värvata kolmandate riikide kodanikke. tegemist ei ole praegu äh, vahendiga, mida saaks kasutada näiteks VKE-d, sellepärast et praegusel hetkel on ettevõte see, kes peab olema aktiivne selle äh, töötaja leidmisel. ja teiseks loomulikult on ka uus sinine kaart ikkagi piiratud ainult kõrge kvalifitseeritud tööjõuga. Äh, meie arvates ei ole see piisav. kolmandaks on oluline ka silmas pidada, et me ikkagi tegutseme veel kahekümne kaheksa sinise kaardi süsteemis, sellepärast et meil ei ole ühtegi sinist kaarti, mis annaks juurdepääsu kogu Euroopa Liidu töökuru, turule ja seega me peame ikkagi arvestama kõikide erinevate äh, liikmesriikide süsteemidega. me ei tea, mida liikmesriigid äh, selle reformi kava kohta ütlevad, nii et esialgu on kõik alles ju ettepaneku tasandil, nii et me ootame äh, nõukogu reaktsiooni. me oleme näinud äh, olukorda, kus varasemad reformi ettepanekud äh, majandusrände kohta ei ole lihtsalt et-, vastu võetud. nüüd läheksin edasi sinise kaardi juurest ja kolme põhimõttelise teema juurde kas Euroopa rändetegevuskava vastab Euroopa Liidu vaba, vajadustele, mis puudutab äh, töörännet? minu lühike vastus eelnevalt oli ei ja lühike põhjendus on see, et see ei arvesta kolmandatest riikidest äh, vähe kvalifitseeritud tööjõu sissetulekut. kui me vaatame oma uuringut ja kõiki neid andmeid, mida me oleme kätte saanud, siis äh, kõik need andmed näitavad, et peamised äh, puudujäägid äh, tööjõu osas ei puuduta mitte kvalifitseeritud tööjõuga sektoreid, vaid just nimelt selle vähekvalifitseeritud tööjõuga sektorit. kaksteist kahekümnest kõige probleemsemast ametialast on tegelikult vähese kvalifitsioon, kvalifikatsiooniga tööjõuga. nii et tegelikult praegune instrument Äh, täidab ainult neid vajadusi, mis tegelikult katavad tööturust ainult väikese segmenti, segmendi ja loomulikult me peame vaatama lisaks olemasolevatele vajadustele ka tööturu tulevasi vajadusi. ja on selge, et töörände poliitikal saab olema tulevikus väga oluline roll äh, tööturu toimimise tagamisel, nii nagu ka volinik Avramopoulos ütles tund aega tagasi, komisjoni ettepanekud ei võta tegelikult täielikult arvesse pikaajalist perspektiivi. me oleme seda terminit kasutanud, aga me ei tea tegelikult seda, mida komisjonilt äh, Äh, võib veel rändepoliitika osas oodata, mis on praegusel hetkel on puudu selline äh, poliitiline eesmärgi seadmine, millised on need konkreetsed rändepoliitika eesmärgid ja see on loomulikult üks teema, millele teie peaksite vastuse andma, aga samas te ka teate, et need on poliitiliselt äärmiselt tundlikud teemad. ja loomulikult on olemas ka juriidiline põhjus, miks see protsess on Euroopa Liidu tasandil keerukas Äh, liikmesriikidel on ainupädevus äh, kolmandate riikide kodanike rände küsimuses, äh, teatud selle valdkondades. komisjoni president Juncker on lubanud, et komisjon pakub välja uue majandusrände mudeli, aga seda me ei ole veel näinud arvestades, et meil on puudus vähekvalifitseeritud tööjõust, siis on äh, oht, et äh, töörändepoliitika asendatakse äh, pagulaste integreerimise poliitikaga tööjõuturule ja, ja see ei ole hea. me ei tohiks neid kahte asja omavahel segamini ajada, loomulikult pagulasi tuleb integreerida, aga me ei saa pagulastele toetada tööturupoliitikat. millisel määral ja tegelikult see on nüüd meie uuringu üks peamisi soovitusi. Euroopa Liidul on vaja mm, põhjalikku ja ühist lähenemist tööturule, aga pärast komisjoni viimaseid ettepanekuid siis me näeme tegelikult sedasama paradoksi. meil on vaja rahvusvahelist töörännet see tuleneb Euroopa Liidu demograafilistest trendidest juba, samas teiselt poolt vaadates meil ei ole poliitikainstrumente, mis oleks piisavalt äh, integreerunud, me räägime just nimelt äh, rändepoliitika instrumentidest ja kui me räägime institutsionaalsest ülesehitusest, siis äh, töörändega tegeleb meil siseasjade peadirektoraat ja mitte tööhõive peadirektoraat, kuigi tegemist on ju tegelikult Euroopa Liidu sisemise tööturu küsimusega. ja tegelikult ikkagi jääb üles see küsimus, kas me töötame ühtse Euroopa Liidu tööturu nimel mis oleks ju loogiline, arvestades, et me äh, ju tegelikult kaotame riiklikke piire ja integreerime äh, tööturupoliitikaid või me tahame jätkata kahekümne kaheksa tööturuga. ja sellisel juhul see uus sinine kaart ei hakka rahvusvaheliselt äh, talente nii-öelda püüdma, sellepärast et see lähenemine äh, ei võta arvesse strukturaalseid faktoreid, mis töötavad Euroopa Liidu kahjuks võrreldes näiteks USA või Austraaliaga. Euroopa Liidus pääseb ainult väga väikesele osale tööturus. E, erinevates liikmesriikides on äh, majandusmudelid erinevad, on erinevad riigikeeled tööturg iseenesest on fragmenteerunud ja Euroopa Liidus sees tegelikult ei suudeta tagada kolmandate riikide kodanike vaba liikumist, kes on äh, legaalsed Euroopa Liidu elanikud. ja nüüd kokkuvõtteks, see on minu viimane slaid, siin ma toon siis välja kaksteist erinevat äh, võimalust, mida võiks äh, kasutada Euroopa Liidu tööhõivepoliitikas, mõned puudutavad tööjõu ja vajaduse kokkuviimist, mõned puudutavad äh, tööjõu optimeerimist, see on ka seotud äh, integreerimiskavaga, mida just tutvustati. meil on vaja töörände sisenemiskanaleid turgudele ja meil on vaja laiendada äh, seda potentsiaalsete töösisserändajate reservi, kes võiks tahta Euroopa Liitu tulla. Need kaksteist ettepanekud tegevuste osas on siin välja toodud, ma võin neid kommenteerida, aga see võtaks võib-olla liiga palju aega. Ähm, mida ma tahaksin öelda? praeguseks hetkeks meil ei ole ka ühtset infosüsteemi, mis kirjeldaks Euroopa Liidu töökurgu. me ikkagi sõltume kahekümne kaheksa erineva liikmesriigi äh, info agregeerimisest. ja minul oli väga üllatav kuulda, et kolm integratsiooni äh, tegevuskava kommentaari teie poolt puudutasid just nimelt selle teadmise ja info kogumise olulisust. see on minu jaoks samuti see puuduv lüli. Äh, meie oleme koostööd äh, teinud Bertelsmanni fondiga me oleme ka välja pakkunud tööturu toetusmeetmeid pagulastele, me viisime läbi kiire uuringu üheksas liikmesriigis ja püüdsime kokku korjata kogu teabe selle kohta, äh, mida, mis töötab, mis ei tööta ja mida üleüldse kusagil tehakse. ja selle vähese uuringu, väikese uuringu põhjal see uuring ise on paari nädala pärast kättesaadav, aga meie põhiline järeldus on see, et me ei tea mitte midagi. meil on väga vähe teadmisi, äh, nagu üks liige ütles, selle struktuuri kohta, mis kirjeldaks äh, sisserändajate ja pagulaste oskusi, nende profiili, me ei tea nende haridust, me ei tea nende kogemusi ja meil ei ole sellest ülevaadet ja veelgi vähem teame me selle kohta, mida liikmesriigid tegelikult äh, oma tööturul kohaldavad. ja seetõttu ma arvan, et äh, see integratsiooni tegevuskava koostamine oleks võib-olla olnud hea ähm, koht, kus rõhutada seda teadmis, teadmuse kogumise olulisust, sest Euroopa Liit on peamine rahastamise allikas seda tüüpi meetmetele ja tegelikult see meede ei saaks ka olla väga öö, kulukas, nii et ma kardan, et siin on üks võimalus kaduma läinud ja see integratsiooni kontaktvõrgustik, mis pakuti välja, ehk võiks sellest saada sellise öö, tulevase info kogumise süsteemi esimene seeme. veel mõned kommentaarid Äh, mis puudutavad äh, sisserändekandidaatide eelskriinimist. meie oleme selle süsteemi vastu. miks? sellepärast, et see ei ole eriti hästi toiminud näiteks Kanadas ja ma ei usu, et see võiks töötada ka Euroopa Liidus. Äh, sellepärast meil on liik-, erinevad liikmesriigid, mõned neist on äh, Äh, heaoluriigid ja nende riikide perspektiivist vaadates on nende screening skriinimispunktide piisava arvu saavutamine üsna keeruline ja samuti peaks olema olemas võimalus tööotsijal tulla Euroopa Liitu spetsiaalse äh, lühiajalise viisaga tööd otsima, kui nad vastavad teatud profiilile. aga hea meelega vastan kõigile teie küsimustele uh, Mrs Zippel first. suur tänu, proua Zippel kõigepealt. Thank you very much. suur tänu, mul on päris mitu küsimust suur tänu teile selle eest, et te rõhutasite ka seda, et me seadusliku rände kaasaksime ka töökohtade loomises, eeldab seda, et meil ei ole mitte ainult kõrgelt kvalifitseeritud inimesi, kellel on näiteks juba ka kõrgharidus omandatud, vaid et meil ikkagi pikas perspektiivis on vajadus töövõtjate järele, kellel on erineval tasandil oskused omandatud, me vajame neid Euroopa Liidus nii et see tähendab seda, et äh, samal ajal muidugi peame üritama ära hoida ebaõiglast konkurentsi omaenda kodanikega. ja me peame tagama selle, et kõik need, kes on siis need uued inimesed, kes tulevad, sisenevad meie töökohtadele, et neile oleksid tagatud samad õigused, aga samal ajal ka samad kohustused. nii et ma leian, et see on üks nendest eeltingimustest ja teiseks, kui me nüüd võrdleme oma olukorda olukorraga Ameerika Ühendriikides, siis ähm, ma arvan, et see ei ole päris aus. seda sellepärast, et vähemalt äh, meie Euroopa Liidus üritame, et meil oleks hea sotsiaalkindlustussüsteem olemas, mida me niivõrd ju ei näe Ameerika Ühendriikides, nii et nendel on lihtsam leida kokkulepped selles osas, et võtta vastu uusi töötajaid, kui seda oleks näiteks Euroopa Liidus ja selleks on head põhjused, miks sellise kokkuleppe saavutamine meil on raskem nii et ma leian, et igasugune selline ebaseaduslik äh, selline tööränne Euroopa Liitu peaks eeldama teatud kvalifikatsiooni. ma ei tea, kas me nüüd esmajärjekorras peaksime leppima kokku selles, et me lubame äh, kellelgi siseneda Euroopa tööturule üldiselt, sest et liikmesriigiti on tingimused väga erinevad Äh, erinev on vajadus täiendava tööjõu järele, erinevad võivad olla mingid täiendavad raamtingimused. nii et selleks, et liikmesriigid sellise süsteemiga nõustuksid, on tarvis välja öelda, et jaa, kõigepealt peame vaatama, millises olukorras on meie enda kodanikud, mil määral vajame lõimumist, kvalifitseerimist lisaks vajame täiendavaid teadmisi nende varjupaiga taotlejate kohta, kes meie riikides on, millised on nende kvalifikatsioonid, mida saab teha selleks, et neid paremini lõimida töökohtades. ja alles siis vaatame, milliseid täiendavaid oskusi me vajame. ja liikmesriigiti need vajadused on väga erinevad, ka piirkonniti on need väga erinevad nii et minu küsimus on, et kas te olete nõus sellega, et me peame tegema sellise vahesammu selleks, et siis äh, sisserändajad ja need töötajad ei tule mitte siis Euroopa Liitu tervikuna, vaid äh, konkreetsesse kohta. ja loomulikult äh, see võib tekitada probleeme, sest kui meil on tarvis nüüd ka töölepingut, siis arvata võib, et, et siin oli juttu sellest, et see on võimalik ainult väga suurte ettevõtjate vahel, aga mina arvan, et see pole nii osad liikmesriigid juba otsivad täiendavat tööjõudu ja nemad on astunud selliseid samme, et nende ametiasutuste esindajad lähevad kolmandatesse riikidesse, ütlevad, et nii, meie vajame tööjõudu. Saksamaa on siin üks näide, kes nii toimib. ja siis nad vaatavad seal kohapeal, kas on võimalik sellest kolmandast riigist värvata lisatööjõudu ja me vajame täiendavat teavet äh, selle kohta, kas on võimalik äh, leida tööd Euroopa Liidus ja see teave peab ka jõudma nende kolmandate riikideni, see teave peab olema seal kolmandas riigis kättesaadav. ma arvan, et me peaksimegi sellele keskenduma, aga ma ei ole päris kindel, kas see oli osa ka teie uuringust vaadata, kas meil võiks olla sellised ühtsed Euroopa standardid selle kõige elluviimiseks või peaks see jääma eraldi iga liikmesriigi ülesandeks, sest et kõikide võimalused on väga erinevad. suur tänu, proua Sippel ja enne kui jätkame oma aruteluga, soovin tervitada külalisi, meil on Euroopa rändevõrgustiku esindajad siin, nemad sisenesid hiljuti meie koosolekusaali, olete igati teretulnud. nüüd läheb sõnajärg proua Spinellile. tänan, proua esina-, tänan, proua esinaine ja suur tänu ka ettekande eest. ma soovin üle korrata ühte küsimust, mille ma juba varasemalt esitasin komisjonile. kahjuks ei saanud ma vastust komisjonilt. võib-olla oskate teie mu küsimusele vastata. minu küsimus puudutab seost rände, lõimumise, heaolu ja tööõiguse vahel ja see põhjus, miks ma teie poole oma küsimusega pöördun, on, et teie kõnelesite sellistest suurtest korporatsioonidest, mis on mõnevõrra paremas olukorras kui VKE-d, kasutamaks ära ka madalamate oskustega äh, tööjõudu. ja nende andmete valguses, mis teie käsutuses on, mida te arvate, mida te arvate sellest äh, praegusest võidujooksust seoses tööõigusega liikmesriikides ja kuidas me saame äh, nii-öelda ühe, üksteise ületrumpamist ära hoida liikmesriikide vahel? me teame ju, et osad inimesed elavad tõsises hirmus, kardavad, et äh, nad jäävad ilma oma õigustest nendest õigustest, mis nad on omandanud Euroopas, neil on teatud heaoluõigused, millega nad on juba harjunud. ma tean, et tööõiguse osas on juba teatud otsus vastu võetud Euroopa poolaasta kontekstis ja tegelikult äh, mulle näib, et siin on justkui tööandjate õigusi suurendatud, nendel on praegu hoopis rohkem võimalusi vabaneda oma töötajaskonnas, kui nad seda soovivad. et ma soovin, et selle teemaga tegeletaks ja kokkuvõttes võin öelda, et olen nõus kolleeg Sippeli poolt öelduga. tõsi ta on, et väga keeruline on võrrelda olukorda Euroopa ja Ameerika Ühendriikide ja Austraalia vahel sest Euroopas on meil ikkagi suhteliselt kõrgel tasemel sotsiaalkaitse seni olnud tagatud, aga olukord on äh, päris oluliselt praegu muutumas. aitäh, proua Lauristin! Very... suur tänu selle väga huvitava ettekande eest, ma tõesti olen varasemalt juba naudinud teie ettekandeid, äh, mida ma olen kuulnud ka teie vastavas rändekeskuses, ja see, kuidas me tegeleme lõimumisteemaga Eestis, siis äh, meil on äh, jah, vastavad äh, osapooled olnud kaasatud sellesse, nii tööturu esindajad kui ka erinevate sidusrühmade esindajad. minu küsimus on järgmine. meie riik ja teised riigid omavad juba pikaajalist kogemust lõimimisega, sellega, kuidas lõimuda kolmandate riikide kodanikke tööturule, millised on need erinevad probleemid, kuidas neid lahendada kas kõik need erinevad kogemused on osutunud kuidagi kasulikuks ja kas teie vastav äh, rändepoliitika keskus on kasutanud seda teavet ka kuidagi ära? ja nüüd teiseks, me räägime siin praegu pagulaskriisi kontekstis sellest kõigest, meil on isikud, kes tulevad äh, teistest riikidest ja me käsitleme seda justkui midagi täiesti uut ja kõik see varasem töö, mida me oleme praegu teinud, oleme üritanud lõimida juba inimesi teistest riikidest äh, ka Euroopa Liidus on toimumas ju siseränne, liigutakse ühest liikmesriigist teise. see on justkui nagu midagi muud. nüüd meil on mingi uus olukord, kui tulevad need, need inimesed äh, hoopis sealt kaugematest riikidest. mul on küsimus, millal me ühel hetkel mõistame, et tegemist on ühe ühtse tööturuga, tööturuga? ja meil on need erinevad rändevood, Euroopa Liidu sisesed, Euroopa Liidust väljaspoolt Euroopa Liitu et, et see justkui loob uue keskkonna Euroopa tööturul. ja kui te vaatate neid töö õigusi erinevates riikides, siis noh, vaatame nüüd näiteks viis aastat edasi tulevikku. millised võiksid olla need peamised muudatused Euroopa tööturul? võttes arvesse konkurentsi, tööjõukuludega seotud muudatusi, tööregulatsiooni meie võime öelda seda, et äh, siin on äh, väga palju killustunud mõtlemist. ja näib, et siin äh, valitseb soov sulgeda silmad selle kõige ees ja justkui soovitaks näha protektsionistlikku lähenemist tööturul. minu meelest see soov on suhteliselt tugev ja teinekord mulle tundub, et äh, siin kõik räägivad avatud ühtsust Euroopa tööturust, aga tegelikkus ei ole sugugi selline. vaatame kas või seda, mis toimub Prantsusmaal ja mujal, et kuidas teie asja näete? kus me siin nende Euroopa tööturu teemadega oleme umbes viie aasta pärast? Merci, Madame la Présidente. Un, un grand merci proua äh, Vernier, äh, suur tänu selle äh, uuringu tutvustuse eest ja ka teie siiruse eest. Te olete tõesti need asjad selgelt välja öelnud, minule see sobib ja ma olen igati nõus teie analüüsiga praeguse poliitika puudujääkide osas Euroopa Liidus ja täpsemalt selles osas, mis ähm, puudutab liikmesriikide liiga suurt ähm, manööverdamisruumi ja ka seda, et ähm, poliitika ei ole päriselt vastavuses reaalsete vajadustega. näiteks see sinise kaardi süsteem just illustreerib seda väga hästi ja vaba liikumise piiramine Euroopa Liidus ja vajadus parema statistika järele, just nimelt kvalitatiivse eh, info järele vajaduste kohta, kuna vastasel korral eh, õhutab see üha enam eh, hirme. ja minu arvates viib see eh, poliitika eh, selleni, et eh, töörände legaalseid võimalusi järjest kitsendatakse. kas see on ka kooskõlas teie mm, saadud tulemustega? ja aetakse segamini ka tööränne ja pagulaste vastuvõtt, kas võiksite ka seda mõtet veidi arendada? nägin ka, et pakkusite välja ebaseaduslikult riigis viibivate ähm, migrantide äh, olukorra äh, legaliseerimist. tundub, et see oleks hästi kooskõlas äh, meie vajadustega Euroopas. näiteks Prantsusmaal Mm, toimub äh, põhiränne äh, tegelikult äh, perekondade ühendamise kaudu, kuna töörännet praktiliselt enam ei ole. seega on väga palju inimesi just põllumajanduses hooldustöös, ehitusvaldkonnas töötamas kohtadel, mis ei nõua kõrget kvalifikatsiooni. kas võiksite ka seda veidi käsitleda ja viimaks eh, diplomite tunnustamine, mis on väga oluline eh, teema, kuna mm, on hulgaliselt eh, kõrgelt äh, haritud äh, inimesi, kes tegelikult teevad väga lihtsat tööd, kuna see on ainus, äh, mis neile pakutakse. kas võiksite ka seda veidi täpsemalt käsitleda? suur tänu ja no, lugupeetud professor, te saate võimaluse vastusteks. Ingl- ma vastan inglise keeles, sest ma saan aru, et see on ilmselt kõige enam kasutatav keel siin Euroopa Parlamendi saadikute puhul. kõigepealt, mis puudutab töörändepoliitika ja tavalise rändepoliitika vahest. töörändepoliitika on suhteliselt kitsas, see sõltub tööturu vajadustest, siin ei pruugi olla mingit vajadust võtta arvesse inimõiguste teemat, järelikult see tuleb arvesse võtta konkreetse sihtriigi tööõiguses sätestatut. ja nüüd see selline üldine rändepoliitika, rändeteema sõltub hoopis teistest teemadest ja see on ka see põhjus, et kui me hakkame neid teemasid omavahel segama, siis see kindlasti tekitab erinevaid moonutusi. ma toon ühe konkreetse näite. nii komisjon kui ka kõik teised paistavad olevat rahul ettepanekuga avada sinise kaardi äh, süsteemi võimalus äh, tagamaks siis rahvusvahelist kaitset just kõrgelt haritud äh, võimalikele töötajatele. aga kas keegi on arvestanud sellega, mida see praktikas tähendab? põhimõtteliselt tähendab see seda, et näiteks Poola, Eesti Kreeka või Hispaania, kes ei oma sellist dünaamilist tööturgu kõrgekvalifitseeritud migrantidele, jäävad ilma nendest mõnest kõrge kvalifikatsiooniga migrandist, kelle nad on suutnud ümber paigutada. sellepärast, et nemad võib-olla lähevad taotlevad sinist kaarti hoopis Saksamaal ja Saksamaa suurima heameelega võtab vastu just need kõrgekvalifitseeritud sisserändajad ja see paistab olevat suhteliselt ratsionaalne lähenemine, kus siis pagulastest võivad saada majandusmigrandid ja see võibki päädida erinevate moonutustega. ja nüüd, kui me võrdleme Euroopat ja Ameerika Ühendriike, siis mind vist mõisteti valesti. ma olen nõus sellega, et me ei saa Euroopat ja Ameerika Ühendriike võrrelda. ja see on minu peamine probleem, kui ma kuulan neid üldisi arutelusid ja minu peamine mure ongi seotud sellega, mis puudutab seda rändepoliitikat Euroopas kuidas me võtame arvesse seda eelsõelumismehhanismi sarnaselt sellele, mis Kanadas on juba sisse viidud. Kanadas, kui me vaatame seaduslikke töömigrante, kes on ülekvalifitseeritud oma töö jaoks, et siis nende osakaal on seal, on seal kõrgem kui Euroopas Kanada ja Ameerika, Kanadas ja Ameerika Ühendriikides ja oluriikides ei ole olukord nende jaoks nii hästi välja kujunenud ka Euroopas ja seega paljud nendest inimestest, kes on praegu Kanadas või Ameerikas tõesti tööd leidnud, Euroopas nad ei pruugiks tööd saada, sest nad saavad seal lihtsalt kasu nii-öelda heaoluriigiga kaasnevatest võimalustest. niisiis mina tahtsin rõhutada seda, et me peame olema väga ettevaatlikud, kui me võrdleme erinevaid sotsiaalseid ja juriidilisi taustsüsteeme samade meetmete rakendamisel Euroopas on väga palju kõrgelt haritud töötuid. mina tulen riigist, kus on praegu väga kõrge tööpuuduse määr isegi, isegi kuni viiskümmend protsenti noortest Hispaanias ja kolmkümmend protsenti kõrgharidusega noortest inimestest on praegu töötud seal ja kui me nüüd lihtsalt võtame sellise copy-paste variandid, tõstame Kanada süsteemi Euroopasse üles, üle, et siis äh, kujutame ette, et nüüd äh, Tuneesia kõrgharitutest äh, saavad siis lihtsalt töötud kusagil Euroopa riikides, see ei toimiks vist õigesti. nii et olgem ettevaatlikud. järgmine teema. et me peame olema väga ettevaatlikud, kui me tagame juurdepääsu Euroopa Liidu tööturule kolmandate riikide kodanikele. no lühiajaliselt äh, on ikkagi niimoodi, et pädevus on liikmesriikidel, nemad äh, panevad paika vastuvõtumäära, vastuvõtumahu, kui palju isikuid või töötajaid nad kolmandatest riikidest vastu võtavad. nii et äh, meil saab olema selline järk-järguline lähenemine, teist juriidilist võimalust ei ole. aga seda arvesse võttes arva, leian ma siiski, et täpselt nii, nagu Euroopa Liidu liikmesriigid on aktsepteerinud seda, et et äh, kõikidel Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikel on tagatud juurdepääs kõikide nende tööturgudele, sõltumata sellest, et nad teaksid, milline on nende taust või kvalifikatsioon, siis sama peaks kohald-, kohalduma ka kolmandate riikide liikumisel Euroopa Liidu siseselt. ma ütlen, et majanduslikus mõttes siin on oma mõte sees aga paljud saadikud mainisid veel ka äh, kvalifikatsioonide tunnustamise teemat. jah, ma arvan, et selle hariduse kvalifikatsioonide tunnustamine Euroopa Liidus tugineb, äh, tugineb sellele, et see on üks osa meie kodanike õigustest. nii on see olnud, see on üks õigustest. siin ei olegi justkui mingit muud loogikat ja siit omakorda tõusetuvad vastuolud, et kui meil nüüd on kolmandate riikide kodanikud, Äh, olukorras, kus äh, nende teaduskraadi tunnustatakse ühes liikmesriigis, aga näiteks teises liikmesriigis ei tunnustata. või siis äh, võtame olukorra, kus mina hispaanlasena olen saanud doktorikraadi vastavast ülikoolist Hispaaniast ja seda tuleb tunnustada kõikides ülejäänud liikmesriikides ja see tunnustamine ei pea olema automaatne, aga seda teaduskraadi tuleb tunnustada. ja nüüd kolmanda riigi kodanik, kes omab näiteks, on saanud sama doktorikraadi samast äh, kõrgkoolist, temal ei ole õigust automaatsele teaduskraadi tunnustamisele. ja see tekitabki täiendava takistuse kolmandate riikide kodanikele, kes on veel kõrge kvalifitseeritud, aga siin on neil nüüd takistus tulemaks Euroopasse nii et kui nad tulevad Euroopasse, siis kas nad on tõesti väga kõrgelt kvalifitseeritud ja neile pakutakse häid tingimusi või siis nad valivad mingi teise võimaluse. nii see on ju tänasel päeval, olgem ausad nüüd VKE-de küsimus. ma olen nõus, et on teatud moodused sellest probleemist kõrvalehiilimiseks. ma olen väga palju tegelenud töörände küsimustega koha peal ja ma näen, kui keeruline on see Äh, nii-öelda nõuete täitmine ja nõuetele vastamine koha peal. kui kandidaat ei jõua tööandjani, siis ennekõike on see kahjulik just VKE-de jaoks. ja loomulikult siin on siis äh, ametiasutustel, vastavatel tööhõiveteenuste pakkujatel oma roll mängida aga ma ei ole siiski komisjoni ettepanekutest näinud seda nimetatud tööjõu kokkusobi-, sobitamise võimalust, et äh, leitaks siis äh, kohane töökoht koha, vastavale inimesele. ja lisaks on äh, võimalik vastavat ma ei ole veel näinud, et seda võimalust kaalutaks üldse, et seda, see võimalust laiendada ka kolmandate riikide kodanikele kui liikmesriigid seda varianti pakutakse, et võiks olla mingisugune selline töökohtade sobitamise võimalus, siis liikmesriigide vastus on tavaliselt olnud eitav. mulle näib, et meie töörändepoliitika ei ole kooskõlas meie tööturul toimuvaga. me justkui, meil on selline töörändepoliitika kujundatud, mis ei võta üldse arvesse meie tööturul toimuvat. me võtame arvesse erinevaid tingimusi või erinevaid nüansse, mis siiski majanduslikus mõttes ei ole väga mõistlikud. mis puudutab migratsiooni, integratsiooni ja heaolu, nendevahelist suhet, siis eh, noh, see, selle teemal võib ilmselt mitu tundi arutleda, sest tegemist on väga keeruka teemaga aga ma sean oma vastuse nüüd ka viimase küsimusega ja ma saan siinkohal vastata nii, et ainus võimalus peatamaks, aeglustamaks või vähemalt võitlemaks Euroopa Liidu tööturu sellise killustatuse vastu, on see, kui me lõimime oma tööturge alati võime öelda, et meil puudub ühtne Euroopa Liidu tööturg ja tegelikult äh, turul on ju määravaks ikkagi hind, aga meil pole ühtset palga, palgaraamistikku Euroopas, pole ühtseid standardeid ja selle väljatöötamine võtaks väga kaua aega. mis puudutab ühtset hinda, siis äh, meie otsustasime me tegelikult otsustasime teatud asjad äh, ära juba enne, kui äh, liikusime selle integratsiooni ja rände juurde ja nüüd võib-olla tõesti peaks siis toimuma mingisugune majandusrevolutsioon, et me suudaksime kõik äh, ühte ritta saada. Euroopas ei saa kunagi olema ühtset ühist tööturgu aga mis puudutab töötingimusi, standardeid ja täielikku liikumisvõimalust äh, mitte ainult Euroopa Liidu kodanikele, vaid ka kolmandate riikide kodanikele, kes seaduslikult on Euroopa Liidu liikmesriikides, siis nende jaoks on tegemist ikkagi selge suundumusega ja selge vajadusega. see ei puuduta mitte ainult niivõrd töörände küsimust, vaid äh, rohkem juba seda, kuidas kaitsta heaoluriigi saavutusi Ehm, ma vabandan, et ma rohkem üksikasjadesse ei lasku, lihtsalt äh, ma ei soovi väga palju aega kulutada. ja nüüd kolmandate riikide kodanike lõimimine. me oleme juba kõike kirjanduses leiduvat kogu tõendmaterjali uurinud, vaadanud, mis koha peal on Eestit, jah, me ei uurinud Rootsi, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Taani, Austria, Itaalia, Hispaania olid seal kaasatud. Ühendkuningriik. ja me jõudsime sellisele järeldusele, et pagulaste ja asüülitaotlejate integreerimine tööturul on väga keerukas teema, see on väga raske teema ja seda ei saa pelgalt käsitleda sellise mehaanilisena, et lihtsalt tunnustame neid oskusi, vaid siin on ka küsimus äh, erinevate stiimulite väljapakkumises. mitte vastavalt äh, selle uuringu tulemustele mitte üks riik, kindlasti mitte Rootsi, ei ole suutnud äh, leida sellist äh, võluvahendit äh, lõimimise hõlbustamiseks. kui me vaatame tööturu integratsioonipoliitikat Rootsis, siis seal on toimunud mitu saja kaheksakümne kraadilist pööret ja seda päris mitu korda jõutakse jälle tagasi kogukonna tasandile, kohaliku omavalitsuse tasandile, siis on jälle lõimimisprogrammid, siis on mingisugused vabatahtlikud äh, motivaatorid välja käidud ja mitte midagi ei ole seni toiminud. pagulased äh, loomulikult lõimuvad kuidagi tööturule natuke aeglasemalt küll kui sisserändajad, isegi aeglasemalt võib-olla äh, ja aeglasemalt kui loomulikult kohalikud, tõendid selle kohta on olemas ja just sellepärast ma arvan, et me vajame loomulikult tööturu integratsioonipoliitikat pagulaste jaoks, aga samuti vajame vastav, veelgi ambitsioonikamat tööturu migratsioonipoliitikat, võttes arvesse just tööturu vajadusi. ja pagulaste tööturu integratsioonipoliitika kaudu seda pelgalt teha ei saa lisaks pööratakse väga palju tähelepanu sellele, mida Rootsi on juba aastaid teinud, mida Taani on praeguseks teinud. kui me vaatame, mida Saksamaa on viimase paari aasta jooksul teinud, seda kõike arvesse võttes ma ei näe sellist lahendust. võib-olla sellepärast, et meil puudub piisav teave, et puudub süstemaatiline praktikate ellurakendamine, süstemaatiline poliitiline lähenemine ja lisaks Euroopa Liidu, Euroopa ja riiklikul tasandil puudub süstemaatiline andmete kogumine, analüüs ja järelduste tegemine. ja meil on väga palju erinevaid algatusi, aga need on sellised kaootilised well.. ja nüüd äh, regulatsioon ja selle legaliseerimine siis ähm, rändepoliitika puhul, kui me vaatame, et kes on need pagulased, kes saavad tööd, siis töötavad need pagulased, kelle puhul on vajadus, ühesõnaga, kui on tööd pakkuda, siis ka tööd saab, nad ka tööd saavad. meil on üks võimalus saata tööinspektorid koha peal kontrollima, et vaadata, kas kõik töötingimused ja standardid on täidetud ja üldjoontes me lihtsalt äh, legitiim-, äh, seadustame seda võimalust ähm, äh, võidelda ebaõiglase konkurentsiga ja on võimalik tõepoolest siis madalate kesiste oskustega töötajad hakkavad ebaõiglast konkurentsi pakkuma. ja ma mäletan, et aastal kaks tuhat viis Hispaaniat tõsiselt kritiseeriti ja lõpuks ometi on mul võimalus midagi positiivset Hispaania migratsioonipoliitika kohta. niisiis, Hispaaniat äh, kritiseeriti sellepärast, et äh, nad äh, legaliseerisid sajad, mitmed tuhanded ebaseaduslikud töötajad ja nüüd kriisiolukorras taaskord nad seisid silmitsi väga kõrge tööpuuduse määraga, aga see kõik on osa sellest, kuidas tööturg toimib aga kas ikkagi selline seadustamine on aidanud pingeid leevendada liikmesriikides? ma ei oska öelda, kas äh, ma ei oskagi öelda, aga ma ei ütleks ka, et see lähenemine oli kõige kehvem. ja minu poolt praegu kõik, kui te nõus olete või on veel mõni küsimus, mis mul jäi vastuseta või? Very much, Mr Martin, thank you for the, the answers, the information provided. suur tänu selgituste eest ja teie tehtud töö eest. ja tundub, et oleme päevakorrapunktid tänaseks äh, ammendanud, seega lõpetame täna ja jätkame homme kell üheksa. tänan kolleege koostöö ja huvi eest. Interpretation yeah. was a hard work today.